kallid kolleegid, teen ettepaneku, et jätkame oma tööd. selleks, et me ei peaks tõlke siin üle liiga kaua hoidma. Läheme edasi kolmeteistkümnenda päevakorrapunktiga tegemist on siis läbirääkimiste hetkeseisuga, mis puudutab härra Koosa raportit, ühised sätted Euroopa fondide kohta tegemist on siis äh, määrusega äh, tuhat kaheksakümmend kolm aastast kaks tuhat kuus. Äh, sellest dokumendist me räägime siis kasutades lühendit CPR, niisiis härra raportöör, teil on sõna, palun. aitäh, esinaine Äh, saan teile anda ülevaate sellest, äh, mis on toimunud vahepeal. nagu lugupeetud kolleegid teavad, Regionaalarengu Komisjonis äh, on meil toimunud triloog mitteametlikus raamistikus ja see on niimoodi toimunud juba viimased kolmveerand aastat, kord nädalas meil on käinud, käinud siis pidevad läbirääkimised nende üldsätete, üldsätete määruse kohta. tuginedes menetlusreeglitele on äh, tööhõivekomisjonil selle, selles valdkonnas jagatud volitused. umbes kaks nädalat tagasi Regi komisjonis äh, esitati siis lõplik raporti versioon ning see raport on siis aluseks ka Äh, lõplikule kokkuleppele, kuigi on veel mõningaid osasid, mille osas läbirääkimised ei ole lõpule jõudnud. tegemist oli siis väga pika ja keerulise läbirääkimiste protsessiga ning meie oleme kaitsnud äh, tööhõivekomisjoni seisukohti ning me äh, soovime seda kajastada ka oma muudatusettepanekutes. enne kui üksikasjade juurde lähen, tahaksin teile meelde tuletada, et et mandaat on mandaat regikomisjonile. mina pidin selle mandaadiga arvestama. Te teate, et on teatud punkte, mis lähevad jagatud pädevuse alla. see tähendab, et meie komisjon sai avaldada nendes punktides arvamust üritaksin nüüd äh, asju kokku võtta mõnedes punktides. arvamuses on üks peamisi eesmärke hoolitseda selle eest, et kasutusele võetakse kõige lihtsam menetlus, mis puudutab siis neid fonde ja fondidest raha kulutamist seda seisukohta mul paraku kaitsta ei õnnestunud, sellepärast et esialgne Eh, tekst äh, oli sada kolmkümmend lehekülge pikk, aga nüüd on see tekst kasvanud juba kolmesaja leheküljeliseks äh, ning äh, seda minu kontrolli alt väljas olevatel põhjustel. väga paljud muudatusettepanekud on esitatud meie komisjoni poolt. me tahtsime hoolitseda selle eest, et menetlus oleks täpsem. kui te vaatate neid üldiseid reegleid, mis puudutavaid makseid, siis te näete, et selles osas on tekst läinud oluliselt pikemaks, samuti delegeeritud aktide osas. menetlus on muutunud äh, pisut koormavaks, aga samas ka rangemaks ja selgemaks. Äh, tooksin ühe näite selle tõestuseks komisjonil on partnerluslepingud ning esialgses ettepanekus oli ette nähtud siis kolmekuuline periood, kompromissettepanek oli aga neljakuuline periood ning teiseks siis need, kes tulu, kasu saavad, inimesed, kes fondidest saadud raha kulutavad, peavad eh, kehtestama menetluse, mis on lihtsam ning näib, et see on siin äh, dokumendis tõesti kajastamist leidnud ning äh, regikomisjon muide pakkus välja enam-vähem sarnase lahenduse ja kui te vaatate kodanikeühiskonna esindajate kaasamist, siis minu arvates see on väga oluline. väga paljud muudatusettepanekud käsitlesid just nimelt seda teemat ning meil õnnestus see siia sisse saada. kui vaadata selle üldsätete määruse viiendat punkti, siis te näete, et tegemist on palju parema versiooniga varasemaga võrreldes Äh, pädevust, äh, komisjoni pädevused on samuti selgemaks äh, muutunud. nii et, et siin oleme ka edu saavutanud see. see viieprotsendine tulemusreserv kustutati. tuginedes siis ettepanekule, millega meie tahtsime seda viit protsenti kustutada Euroopa Parlamendi äh, roll oli üsna keeruline ning kui vaadata komisjoni ettepanekut, siis äh, me pidime, siis äh, siin räägiti partnerluslepingutest ja nende rakendamisest. Need küsimused, millele mina olen tähelepanu juhtinud, on kõik seotud meie arvamusega ning mul on õnnestunud meie seisukohad siis siia dokumenti sisse saada Äh, see tähendab, et nad on juba sees praeguses regikomisjoni teksti versioonis. aga on veel kolm täiendavat punkti, mida tahaksin mainida. kohalikud arengustrateegiad ja otsuste langetamine nende strateegiate osas, asjal on kaks külge. riik ja kohalikud, äh, kohalikke huvi esindavad organisatsioonid me ei tahtnud, et äh, üks teise üle domineeriks ja seega me räägime siin neljakümne üheksast protsendist, see tähendab, et ühte ei ole teise arvelt eelistatud. loodetavasti tähendab see siis äh, seda, et menetlus on edukas. veel üks uus element, äh, nimelt maa ostmine. ka see on siia dokumenti sisse pandud tegemist on äh, suure puudusega varasema seitsmeaastase perioodi jooksul ja nüüd on see puudus siis kõrvaldatud. ning lõpetuseks äh, tahaksin öelda järgmist. minu arvates on tegemist äh, kõige olulisema või kõige huvitavama asjaga. kolmel korral, kui me sellel teemal läbirääkimisi pidasime, ma räägin praegu artiklist kaheksakümmend neli, see puudutab Euroopa Sotsiaalfondi, kui räägitakse miinimumosas, osalusest, siis meie ütlesime et, et kakskümmend viis protsenti peaks olema see miinimum. lisaks veel teatud paindlikkusraamistik. sotsiaalfond on järgmine teema, millega me tegeleme, on ja täiesti selge, et see arv seal on kakskümmend protsenti. arvamuses oleme me seda seisukohta toetanud ja toetanud seda seisukohta läbi kogu triloogi. viimastel kuudel on see protsess kiiremaks muutunud, sellepärast et varem nõukogu seda teemat blokeeris, aga näib, et nüüd on see eh, teema päevakorras ning näib, et me oleme kompromissile lähemale jõudmas ma ei tea veel täpselt, millise täpse kuju see kompromiss võtab, ma ei tea veel täpselt, millises suunas me liigume sest lahendamata küsimusi on veel väga palju, aga näib, et nõukogu on äh, valmis pidama läbirääkimisi selle kahekümne viie protsendi üle, aga võib-olla on siin mõned äh, finantsmeetmed või temaatilised kontsentratsioonid, mis selle kõige taga on. see kõik äh, võib veel tuua selle kahekümne viie protsendi määra muutmise, nii niisiis, nagu te näete, kompromiss esitati mõned nädalad tagasi tööhõivekomisjonis meie oma arvamust selle kohta juba avaldasime. E, meie komisjoni esinaine osales samuti läbirääkimistel ning me koostasime kirja ning saatsime ka regi komisjonile, sellele olid alla kirjutanud kolm komisjoni liiget. mina olin üks nendest allakirjutanutest, ma võin öelda, et on täiesti selge, milline meie seisukoht siin tööhõivekomisjonis on. meil võib-olla ei õnnestu saavutada seda tulemust, mida me lõppkokkuvõttes soovime, sellepärast et meil ei õnnestu võib-olla saavutada seda kahekümne viie protsendi määra aga võib-olla on mõningaid tehnilisi lahendusi, mis meil siiski võimaldavad selle kahekümne viie protsendi määra lõpuks sisse saada teksti. ma arvan, et nõukogu on aru saanud, kuivõrd oluline see teema on Euroopa Parlamendi jaoks ning üritab nüüd siis äh, leida kompromissi, mis on kõigile vastuvõetav. komisjon äh, vaatab praegu arve ja üritab samuti äh, välja selgitada, milline on parim lahendus ja nüüd olen huvitatud kolleegide panustest ja arvamustest, aitäh! läbirääkimiste meeskond on siin Äh, koos äh, ja seetõttu ma teen ettepaneku, et me arutame ühiselt äh, punkte kolmteist ja neliteist, mis puudutab siis Euroopa Sotsiaalfondi. tegemist on siis teemaga, mis meile siin tööhõivekomisjonis tõesti väga suurt huvi valmistab ja, ja kõigepealt annan sõna proua Morin Chartier'le, kes annab meile ülevaate sellest, kuhu me oleme jõudnud läbirääkimistel Euroopa Sotsiaalfondi osas. Äh, kuhu me siis oleme läbirääkimistel nõukogu jõudnud, palun? aitäh, esinaine. eile õhtul äh, toimus meil viimane triloog äh, Iirimaa eesistumise ajal. ma tahaksin öelda, et tegemist ei ole viimase triloogiga, aga lihtsalt viimase triloogiga Iirimaa eesistumise ajal me üritasime nii hästi kui halvasti võimali-, oma tööd teha, neid läbirääkimisi koordineerida, see asi ei olnud lihtne. kaks viimast triloogi puudutasid siis näitajate üle peetavaid läbirääkimisi ja ma tahaksin kõigepealt kõnelda just nimelt sellest näitajate alal tehtud tööst, sellepärast et me leidsime, et Ähm, need indikaatorid, millele tuleb tähelepanu pöörata, äh, on sellised, et meil ei ole vaja siin äh, kaasata negatiivseid näitajaid, millega mõõta äh, probleeme ja raskusi, vaid meil on vaja näitajaid, mis võimaldavad mõõta positiivseid arenguid. niisiis äh, niisiis äh, niimoodi väldime neid probleeme, mis meil sotsiaalfondiga võivad tekkida. nüüd teine probleem, mis, mis äh, nende näitajatega seoses tekkis, oli see, mis puudutab siis suhteid äh, siis noorte tööhõivealgatuse ja selle sotsiaalfondi vahel. me oleme olnud tunnistajaks Äh, sellele, kuidas sotsiaalfondi siis äh, meil on äh, noorsootagatis, aga see seos noorte tööhõive algatuse ja noorsootagatise vahel ei ole päris selge ning iseäranis meile tundus, et see noorte tööhõive algatus on pigem midagi poliitilist ning meie sooviksime eh, nende näitajate, et meil oleksid sellised näitajad, mis võimaldaksid seda poliitikat ka mõõta. ja samas eh, selles punktis meile esitatud näitajad olid sellised väga ähmased ma arvan, et eh, nende kahe viimase triloogi põhjal Äh, võib öelda, et äh, läks kuidas läks, me oleme suutnud siis oma seisukohti siis selgitada kõigi näitajate osas ja loomulikult väga palju tööd on vaja veel ära teha Leedu eesistumise ajal ning me oleme teinud ettepaneku äh, korraldada siis sellist kaks kontaktkohtumist, mitte otseselt läbirääkimisi, siis kaks kontaktkohtumist uue eesistujamaaga kas äh, siis äh, ja-, äh, Strasbourgis neljandal juulil või Brüsselis kümnendal juulil. mis puudutab nüüd läbirääkimisi üldiselt selle miinimumosa kohta Euroopa Sotsiaalfondis, siis siin on meil samuti suuri probleeme läbirääkimistega meie kolleeg Koosa juba rääkis sellest, kui oluline meie jaoks on see kakskümmend viis protsenti läbirääkimistel on see kakskümmend viis protsenti äh, see, mis, millele nõukogu on üsna tugevalt vastu ning äh, meil parlamendi tasandil vähemalt on läbirääkimiste meeskond selles küsimuses ühtne. hetkel need tehnilised lahendused, millele viitas härra Koot, Kosa, ei ole kaugeltki rahuldavad. selleks, et saavutada seda kahtekümmend viis, viit protsenti miinimumosalust, on üks tehniline lahendus raamatupidamisse sisse panna nii regionaalarengu fond ja, ja kasutada seda siis äh, sotsiaalsete meetmete hõlbustamise äh, peatüki selleks, et jõuda selle kahekümne viie protsendini. Äh, me Äh, siis äh, täiendaksime seda sotsiaalfondi vahenditega regionaalarengu fondist äh, selleks, et saavutada seda kahtekümmet viit protsenti. see aga ei ole minule raportöörina vastuvõetav ja samuti ei ole see vastuvõetav meie läbirääkimismeeskonnale, sellepärast et me peame arvestama läbirääkimiste mandaadiga, mis meile on antud, see mandaat on väga selge. teisalt me oleme äh, vaadanud siis, äh, mis Euroopa Sotsiaalfondiga on toimunud äh, kahe tuhande üheksandast aastast alates, võrreldes siis Regionaalarengu Fondiga ja see, mida ma näen ja mida ma tahaksin rõhutada, et perioodil kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat neliteist Euroopa Sotsiaalfond siis Äh, moodustas nelikümmend protsenti Regionaalarengu fondist ja äh, kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani siis äh, kakskümmend kaheksa protsenti. nii et, et me näeme, et selle majanduskriisi tingimustes, millega me seisame silmitsi alates kahe tuhande kaheksanda aastast, aastast alates sellega, et äh, ühtekuuluvusfondist äh, väljamaksed on suurenenud, ei saa me lihtsalt enam olla rahul sellega, et me täiendame Sotsiaalfondi vahendeid Regionaalarengu fondist, äh, sellepärast et sest nagu ma ütlesin, sellel ei ole suurt kasu sotsiaalse ühtekuuluvuse mõttes niisiis äh, meie äh, üritame läbirääkimiste meeskonnas leida lahendust äh, ning tahaksin teile meenutada, et, et me oleme Sotsiaalfondi Äh, hulka pannud ka seal selle toiduabifondi kõige suurema puudust kannatajate jaoks. me oleme, panime paika möödunud nädalal juba need summad, mis sellesse fondi lähevad, nii et tegemist on täiendavate kulutustega, me tahame, et see, sellega tuleks arvestada. samamoodi mis puudutab ühtekuuluvusfondi, äh, siis sellega on seotud Euroopa ühendamise rahastu Äh, äh, nii et, et sellega tuleb samuti nende protsentide arvestamisel äh, arvestada. see oli siis väga kiire ülevaade sellest, millises seisus läbirääkimised praegu on, võib-olla on meil ka natukene manööverdamisruumi, aga tahaksin kõigi äh, fraktsioonide liikmetele, kes siin kohal on, kinnitada, et nad on andnud meile väga selge mandaadi ja me oleme teinud kõik, et sellest mandaadist kinni pidada, olukord on äärmiselt raske, äh, meil on väga raske olla vastamisi nõukoguga ning äh, läbirääkimised Iirimaa eesistujaga polnud, eesistuja Iirimaaga polnud samuti väga kerged aga aga me peame arvestama nende täiendavate kohustustega, millest ma teile kõnelesin. Äh, aitäh, kas keegi soovib selles arutelus sõna võtta? härra Gutierrez, palun. aitäh mõlemale raportöörile aitäh äh, selle info eest läbirääkimistel toimunu kohta. Äh, tõepoolest hetkel asjad hakkavad lõpusirgele jõudma. Äh, mõlema teema üle on väga pikalt peetud läbirääkimisi, aga kõige olulisemad teemad on veel endiselt avatud, vähemalt meie komisjoni jaoks kõige olulisemad teemad. ja tahaksin öelda mõlemale raportöörile, eriti härra Koosale, et nad peaksid endale kindlaks jääma. meil on siin käinud äh, Äh, läbirääkimised äh, äh, nii komisjoni kui ka nõukoguga, aga siin parlamendis on meil läbirääkimised regionaalkomisjoniga Äh, nii et, et me peame olema tõesti tugevad, et kaitsta seda kahtekümmet viit protsenti ja, ja reservi. tegemist ei ole ainult meie komisjoni seisukohaga. tegemist on teemaga, millele oleme juhtinud tähele, millele oleme juhtinud tähelepanu paljudes resolutsioonides, näiteks äh, resolutsioonides, mis me oleme täiskogul vastu võetud. nii et, et siin ei ole lihtsalt tööhõivekomisjon regionaalpoliitika komisjoni vastu, tegemist on kogu parlamendi seisukohaga ja see seisukoht tuleb meil nüüd läbi suruda. Äh, tõepoolest Euroopa Sotsiaalfond on äh, ühtekuuluvusfondi kõrval oma olulisust kaotanud. temaatilised äh, fondid äh, on seotud just nimelt tööhõive, sotsiaalse tõrjutuse, tööpuudusega mõlemad fondid peavad jääma alles ning neid tuleb tegelikult täiustada ei ole mitte mingit õigustust, et järgmises finantsperspektiivis on need fondid vähem olulised. Äh, eriti seetõttu, et äh, nagu proua Morin Chartier ütles, et on kaks uut rahastamisvahendit, millele tuleb vahendeid eraldada täpselt samuti nendest fondidest, äh, näiteks toiduabi kõige suuremas puuduses olevatele inimestele Äh, samuti äh, noor, noorsoo garantii ja nõnda edasi, see tähendab, et äh, Sotsiaalfondi enda poliitikatele jääb kuskil kuus miljardit eurot vähem, nii et, et meie teid, kutsume teid üles läbirääkimistel kindlaks jääma ja pidage silmas, et ei esinda mitte ainult tööhõivekomisjoni, vaid kogu parlamenti. mul on ka kaks konkreetset küsimust. kõigepealt, milline on läbirääkimistel seisukoht fondide ülekandmise võimaluse kohta. Äh, milline on võimalus ühest fondist teise vahendeid üle kanda, see oleks lahendus näiteks mõnede riikide jaoks Äh, kus äh, näiteks investeeringuteks eriti palju võimalik, äh, võimalusi ei ole, kasutada siis näiteks raha sotsiaalfondist ja kasutada seda mõne muu ühtekuuluvuspoliitika jaoks. ning teine küsimus, kuidas on Euroopa Sotsiaalfondi reserviga kakskümmend protsenti, mis on mõeldud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastaseks võitluseks. me oleme kuulnud näiteks Hispaania alaliselt esinduselt, et ka see protsent on seatud kahtluse alla triloogi käigus. niisiis. Need olid mõningad minu mõtted ja kaks konkreetset küsimust ka, aitäh. Äh, aitäh, kas keegi veel soovib sõna võtta? näib, et ei soovi, mina võtaksin siis ise võib-olla sõna ja kõneleksin siis sellest seosest kahe teema vahel. Need on seotud siis artikliga nelikümmend neli lõige kolm selles äh, ühissätete määruses, et äh, ühtekuuluvuspoliitika vahendeid võib siis reserveerida sotsiaalfondi jaoks. Nende läbirääkimiste käigus äh, on üks huvipakkuv punkt võib-olla see, et ja, ja see punkt on äh, kaudselt äh, äh, seotud see kakskümmend protsenti, mis on ette nähtud võitluseks vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega. see on nüüd läbirääkimistesse kaasatud ja nagu te teate par, parlament on selles punktis need läbirääkimised blokeerinud, sellepärast et ei ole üksmeelt selles osas Äh, äh, milline, milline, milline, milline protsent on siis kirjas selles äh, üldsätete määruses, kas kakskümmend viis või midagi muud ja senikaua, kui seda ei ole, me ei ole valmis seda punkti arutama. komisjoni, tööhõivekomisjoni läbirääkimiste meeskond, siis kui me pidime lõpuks nõustuma selle kakskümmend kaks koma viis protsendiga, ütlesime väga selgelt välja, et meie jaoks oli see üks kokkuleppe saavutamise eeltingimus, kuigi regikomisjoniga me seda ei ole arutanud, aga meie arvates on see siis osaks sellest paketist. nõukogu ütles, me võime ju asja arutada, aga äh, äh, meie ei ole nõus ja kõik, mingit kokkulepet ei ole nii et, et valitseb endiselt selline selgusetus nende tingimuste osas, äh, millise, milline see protsent sotsiaalfondi osas on, sest meie jaoks see kakskümmend protsenti, äh, mis on reserveeritud, on äärmiselt oluline ütleksin ka, mida mina isiklikult asjast arvan, nendest läbirääkimistest arvan. Äh, on mul-, mulje, et, et neid läbirääkimisi tahetakse lõpetada. Äh, ma arvan, et äh, kohalikud omavalitsused on hakanud eesistujamaale suve, survet avaldama. meil ei ole praegu juriidilisi aluseid, mille alusel siis pakkumisi korraldada ja konkreetseid programme paika panna, sest nagu ma ütlesin, tegemist on väga pikaajalise protseduuriga. niisiis, ma arvan, et on, surve on üsna tugev äh, ka teatud kolleegide poolt regikomisjonis, et need läbirääkimised lõpetatakse. Äh, ma arvan, et äh, poliitilises mõttes oleks üsna mõistlik praegu vastu olla kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ülemkogu järeldustes on öeldud, et osa sotsiaal, see sotsiaalfondile minev osa peab olema äh, rahuldav ja meie jaoks oleks see kakskümmend viis protsenti. Äh, viimastel äh, läbirääkimistel teile võib-olla on kõneldud, et äh, on, äh, nõukogu on välja tulnud uue läbirääkimiste äh, seisukohaga ja on nii-öelda siis kitsed pandud kärneriteks just nimelt sellepärast, et sellest kahekümne viiest protsendist lahti saada, nii et, et Äh, äh, me äh, lihtsalt oleme juhuslikult sellise lähenemise avastanud ja need arvestused, mis puudutavad siis kahtekümmend viis protsenti, et kui see tuleb kakskümmend viis protsenti, siis läheb Euroopa ühendamise rahastule vähem, vähem rahasid, vähem, vähem raha Äh, mulle tundub, et, et meie kolleegidel regikomisjonis ja, ja, ja Iirimaa eesistujal on väga selged seisukohad. mina äh, tahaksin öelda, mulle tundub, et meie läbirääkimi-, manööverdamisruum läbirääkimistel on suhteliselt väike, äh, sest me oleme praegu jõudnud juba selle kahekümne kolme koma viie protsendile, me saame sellega leppida ainult teatud tingimustel ning eh, kolmandaks, eh, me peame arvestama ka selle eh, abifondiga kõige suuremas puuduses olijaile. meie läbirääkimiste meeskond Äh, tahab siis teada, kas see fond kõige suuremas puudusolijale jääb sisse või välja selles, nendest asjadest ja meile praegu on jäänud mulje, et see jääb täiesti välja ning äh, poliitilises mõttes on meie seisukohad üsna kindlad. me äh, leiame, et kõik need prioriteedid, mida nõukogu välja kuulutas siis veebruaris on äh, samad, millest on kõnelnud ka äh, komisjon. Äh, komisjon avaldas siis teatise hiljuti, mis puudutab siis Majandus- ja Rahandusliidu sotsiaalseid mõõtmeid, seal muuhulgas räägitakse ka noorte tööpuudusest ja nõnda edasi ning nõukogu enda järe-, ülemkogu enda järeldustes Äh, jällegi üritatakse siis lükata kogu koormat Euroopa Sotsiaalfondile. Äh, äh, siin viidatakse nii sellele, et nii noorte tööhõivele kui ka noorte mobiilsuse vahenditele niisiis, see on loogiline, kõik need vahendid, mida kasutatakse selleks, et eh, soodustada tööhõivet edendavat eh, sotsiaalpoliitikat, eh, kõigi nende jaoks tuleb raha võtta Euroopa Sotsiaalfondist ja ma arvan, et poliitilises mõttes meil tõesti on olemas kõik vahendid, et vastu astuda ning seda me peamegi tegema, arvestades seda, et tegemist on küsimusega, Äh, mis äh, kuulub äh, ülemkogu pädevusse ning see ei ole midagi, mida peadirektoraadid peaksid otsustama ja ma ei räägi isegi siin komisjoni peadirektoraatidest, vaid ka volinike kolleegiumis endas on praegu eriarvamusi niisiis, eks me homme näeme, äh, meil toimuvad homme tunniajased läbirääkimised, see aeg ei ole küll eriti pikk, aga meie omalt poolt igatahes üritame praegu äh, saavutada ja ma loodan, et meid ei hakata süüdistama läbirääkimiste blokeerimises. niisiis, äh, ülejäänud asjad lähevad oma rada veel üks äh, punkt, mida peame ühiselt arutama, nimelt see, kuidas me oma töömeetodid kohandame äh, nendele töömeetoditele, mis on äh, regikomisjonis. Te teate, et sellistel juhtudel regikomisjon kasutab väga originaalset menetlust, mis on sundinud meid nende esialgseid ideesid järgima. niisiis viiendal juunil võtsime me vastu arva, äh, härra Koosa arvamuse eelnõu, aga me hääletasime ainult äh, muudatusettepanekuid äh, selleks, et mitte siis joosta regikomisjoni järel regikomisjon tahtis ähm, alustada läbirääkimisi ainuüksi siis muudatusettepanekute baasil, mitte, aga mitte hääletada siis seda lõppteksti. Äh, äh, küsimus on selles, et kas selline mandaat üldse saab olla läbirääkimiste mandaadiks, aga keegi seda küsimust ei tõstatanud. vahepeal aga on regikomisjon mõelnud välja siis sellise originaalse lähenemise, et saaks edasi uuesti esitada muudatusettepanekuid, arvestades siis seda, seda, kuidas arenevad läbirääkimised nõukoguga. meil praegu käivad endiselt need kohtumised, niisiis regikomisjon on andnud uuesti võimaluse esitada muudatusettepanekuid Lambert van Nistelrooy, Nistelrooy raporti kohta ja Konstantin Kreeli raporti kohta ning nad hääletavad neid raporteid üheteistkümnendal juulil. meie loomulikult peame samuti arvestama sellega, et muudatusettepanekuid saab uuesti esitada ja me arutasime koordinaatorite kohtumisel, kuidas siis nüüd käituda kuna tegemist on siis äh, artikliga nelikümmend üks, äh, siis me otsustasime, et me pöörame oma äh, põhitähelepanu sellele, et olla võimalikult tõhusad ja kui hakata uuesti muudatusettepanekuid esitama, siis neid tuleb kooskõlastada raportööriga Adam Koosaga, tuginedes siis artiklile nelikümmend neli lõige kolm ja teistes äh, osades me oleme juba hääletanud. ja see puudutab siis nii härra Koosa osa kui ka seda osa, mille me lisasime siis äh, aprillist noorte tööhõive algatuse kohta. ja kui olete nõus, äh, siis anname võimaluse veel esitada muudatusettepanekuid kuni kahekümne kuuenda juunini. vaatame need läbi kaheksandal juulil ja hääletame üheteistkümnendal juulil. teeme seda siis enne, kui regikomisjon oma arvamuse vastu võtab. selleks, et meil oleks hea koostöö kahe komisjoni vahel ning kõik see, kõik need muudatusettepanekud peavad siis olema inglise keeles. ja enne kui selle punkti, kas asjad olid selged või ei olnud? aa, härra Beckeril on nüüd asi selge, jah me peame kohanema siis äh, regikomisjoni menetlusega ja selleks, et kohaneda, on meil vaja millegi üle hääletada ja selleks, et me saaksime millegi üle hääletada, keskendume läbirääkimiste nendele punktidele, mis on kõige olulisemad, need puudutavad Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi, aga enne kui selle punkti kokku võtame, annan, kui nad seda soovivad, sõna raportööridele. ma ei tea, mis järjekorras te ise tahate sõna võtta, härra Koosa, palun rövid leszek. Úgy gondolom, hogy a négy hoz... Ma räägin lühidalt. Ma arvan, et need neli kolleegi, kes võtsid sõna arvamuste vahetuse käigus äh, lisaks esinaisele, on kõik need äh, aspektid kokkuvõtvalt esitanud, lähenenud erineva nurga all ja homme toimub meil ka ühe tunniline kolmepoolne kohtumine, erakorraline kohtumine ja meie tähelepanu keskendub Euroopa Sotsiaalfondile ja selle miinimumosalusele. ja kui nõukogu tuleb välja mingite uude algatustega, äh, me peame olema valmis selleks, kuid see ei muuda meie seisukohta. on väga oluline, et me arvestame seda ka oma arvamuse koostamisel ja et see kiidetakse jaoks ka Riigikomisjonis. minu viimane kommentaar puudutab punkti kaheksakümmend neli. kahekümne kuues juuni on muudatuste esitamise tähtaeg. ja meil on vaja selliseid muudatusettepanekuid, mis oleksid äh, sarnased juba esitatud muudatusettepanekutele, kuna meil on vaja ühtset seisukohta nendes küsimustes. proua Morenšak proua Morin Chartier, on täiesti selge, et äh, see sotsiaalfondi osa, mis äh, on äh, vastuvõtav, nagu nõukogu pärast veebruarikuist tippkohtumist ütles, ei ole võib-olla sama, mis on vastuvõetav meile. niisiis, kui ma võtaksin kokku meie läbirääkijate seisukoha, siis ma ütleksin, et see vastuvõetav osa äh, sotsiaalfondi puhul ja samuti ühtekuuluvuspoliitika puhul siis äh, perioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend kolm on kakskümmend kolm koma viis protsenti ühtekuuluvusfondis, äh, sealhulgas siis ka Euroopa ühendamise rahastus ja sees ei ole siin äh, Äh, siis see äh, fond kõige suuremas puuduses oli ja meie äh, ei saa lubada seda, et kõik asjad lähevad siis sotsiaalfondi alla, noorte tööhõive, noorte mobiilsus, abifondid kõige suuremas puudus olevatele ja nõnda edasi, ilma et meil ei oleks siis äh, Äh, selliseid vahendeid, mis on äh, pi-, vastuvõetavad meie komisjonile, aitäh! hästi, siis tuletan meelde, et äh, punktis kolmteist härra Koosa raportis on uus muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja muudatused puudutavad siis punkti nelikümmend neli lõige kolm ja muudatused tuleb esitada inglise keeles kahekümne kuuendaks juuniks. me hääletame nende üle üheksandal juulil pärast seda, kui oleme neid arutanud kaheksandal juulil. niisiis, arutame neid kaheksandal juulil ja hääletame üheksandal ja nüüd jõuame viieteistkümnenda punkti juurde ja annan sõna härra Serkasele, kes annab meile ülevaate äh, Vilniuses toimunust. aga näib, et teda ei ole kohal, seega läheme kuueteistkümnenda punkti juurde ja annan sõna proua Essayale, kes äh, tutvustab siis äh, oma raporti eelnõu see käsitleb äh, parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis puudutab teatud direktiivide muutmist selleks, et viia nad kooskõlla määrusega äh, tuhat kakssada seitsekümmend kaks, mis puudutab äh, ainete ja segude liigitamist, sildistamist ja pakendamist. palun, raportöör, teil on sõna. kas just arrived? okei, <laughs> okei. tänan, proua esinaine määrus kaksteist seitsekümmend kaks aastast kaks tuhat kaheksa, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimismärgistamist ja pakendamist, viib kooskõlla olemasoleva ühenduse õigustiku GHS-iga, mis on ÜRO süsteem. ohtlike kemikaalide tuvastamiseks ja kasutajate teavitamiseks nendega seotud ohtudest Äh, teatud sümbolite abil ja sõnade abil pakendil ja ohutuslehel. pärast äh, selle määruse vastuvõtmist tekkisid vajadused viia direktiivi tehniliseks kohandamiseks, mida esinaine juba mainis et sisse viia viited Euroopa Liidu kemikaalide märgistamise ja äh, klassifitseerimise õigusaktidel. viie direktiivi terminoloogia kokkuviimine ja kooskõlastame CLP määrusega ei, ei tekita vajadust muuta nende direktiivide reguleerimisala või kaitsetaset. ja samuti ma ei pea soovitavaks sellise protsessi käivitamist praegusel etapil. seega komisjoni poolt tehtud muudatusettepanekud viiele direktiivile on puhtalt tehnilist laadi, nii nagu ka raporti eelnõus. samas on selge, et nimetatud viis direktiivi tuleb ajakohastada selleks, et tagada sidus seadusandlus ja korralik kaitse, kui ohtlikud segud ja ained esinevad töökeskkonnas ma olen seda maininud ka põhjenduspunktides. meie parlamendis ei peaks laskuma puhtalt tehnilistesse küsimustesse, mis ei nõua poliitilist otsustust. kuid ma olen püüdnud anda neid tehnilisi korrektiive, mille puhul komisjoni ettepanekus oli tühi koht vastavalt minu arusaamisele ma olen samuti esitanud põhjendused oma muudatusettepanekutele ja võib-olla ei ole vajadust neid täna siin üle korrata. põhiline eesmärk on viia direktiivid kooskõlla äh, ainete ja sagude klassifitseerimisel kasutatavate mõistetega. kõige suuremad muudatused viides sisse artiklis üks äh, tööohutus ja töötervis. minu arvates kõik need äh, pakendid, mis vajavad märgistamist ja piktogrammi vastavalt määrusele peaksid olema hõlmatud. ma olen kaasanud ka ülejäänud osa artiklist üks, mis inimliku eksimise tõttu komisjoni dokumendist välja jäi. jõustumise tähtajast ma leian, et esimene juun kaks tuhat viisteist on see tähtaeg, mil direktiivi nõudmisi tuleb hakata täitma, sest see on Äh, see põhiline kuupäev, äh, millest alates ained ja segud tuleb klassifitseerida, märgistada ja pakendada. Äh, võiks kaaluda mõningaid tehnilisi muudatusettepanekuid, kui komisjonile delegeeritud volituste andmine muutub tavapraktikaks, kuid ma otsustasin selle vastu, kuna ma leian, et on parem jätta see selleks ajaks, kui need nimetatud viis direktiivi korralikult uuendatakse. väga sageli oma komisjonis me väidame, et mõned õigusaktid on puhtalt tehnilist laadi. aga kui me hakkame neid käsitlema, siis ilmnevad äh, neil on ka tugev poliitiline külg, kuid antud juhul on tegemist tõesti väga tehnilise direktiiviga ja ma tahan tänada oma assistenti, kellel on tehniline haridus ja tema abita mul ei oleks olnud võimalik seda raportit koostada, kuna tegemist on äärmiselt tehnilise teemaga. ja seetõttu ma ootan huviga äh, oma variraportööride mõtteid selle kohta aitäh, niisiis äh, variraportöörid on kõik kohal, vähemalt Ole Kristjanson on kohal ja annan talle sõna, kas keegi teine ka veel saab sõna võtta, näib, et praegu mitte, nii et Ole Kristjanson, palun. Øh, tänan, esinaine ja suur tänu ka raportöörile seni tehtud töö eest. Äh, ootus ja äh, tervis töökohal on sotsiaaldemokraatide jaoks ülimalt tähtis teema, kuid loomulikult ka Euroopa Parlamendi jaoks. artikkel kolmkümmend üks lõige üks vastavas hartas ütleb, et töölistel on õigus eh, sellistele töötingimustele, mille puhul arvestatakse tööohutust ja töötervishoidu. ja aastal kaks tuhat seitse komisjon ütles, et ta soovib vähendada tööõnnetusi kahekümne viie protsendi võrra enne aastat kaks tuhat kaksteist ja komisjon peaks oma lubadusi ka täitma. viimase aastate jooksul kestnud kriisi jooksul on see muutunud raskemaks ja komisjon on seadnud kahtluse alla mõningad äh, olulised normid ja standardid, mis peaksid kaitsma töölisi äh, nende töökohal tööülesannete täitmisel. ja kui me räägime sotsiaaldialoogist mille käigus sünnivad äh, kokkulepped tööandjate ja töövõtjate vahel teatud sektorites, siis on räägitud sellest, et VKE tuleks vabastada halduskoormusest, kuid töötervishoid ja tööohutus ei peaks olema kunagi tõlgendatav halduskoormusena. kriisi ei tohiks kasutada ettekäändena tööohutuse, töötervishoiualaste nõuete Äh, lõdvendamisel. Äh, ja kui me räägime sellest direktiivist ja räägime nendest reeglitest, mis peavad tagama töötajatele parimad töötingimused, eriti nende töötajateks, kes puutuvad kokku ohtlike ainetega või segudega, siis äh, seda esineb väga sageli ka Euroopas tegutsevates VKE-des, näiteks juuksuritöökodades Äh, selles valdkonnas tegutseb väga palju VKE-sid, kus kasutatakse sageli oma töös ohtlikke kemikaale ja seetõttu on oluline, et selle direktiivi puhul meil ei jääks kahe silma vahele need töötajate kategooriad, me ei tohiks suhtuda sellesse kui puhtalt tehnilisse ettevõtmisesse. kui me räägime nüüd sellest eelnõust, siis on väga hea, et arvestatakse ka äh, tehnoloogia arengutega ja meil on alati võimalik neid direktiive uuesti üle vaadata, muuta ja ajakohastada vastavalt tehnoloogia ja tehnika muutustele. samas me ei tohiks teatud aspekte kahe silma vahele jätta, sest meil on vaja sellised reeglid, mis tagavad korraliku kaitse töövõtjatele ja suur tänu esimees selle eelnõu eest ja ootame huviga arutelusid direktiivi üle. suur tänu, kas keegi veel soovib sõna võtta? ei. ja siis ma pöördun komisjoni poole, proua Muitino. sõna on teil. Uh, suur tänu selle võimaluse eest kommenteerida seda direktiivi ettepanekut nagu äh, proua raportöör ütles, tegemist on viie tööohutuse töötervishoiu direktiivi ajakohastamisega vastavalt uuele süsteemile, mis on kehtestatud ainete ja segude klassifitseerimisel, märgistamisel ja pakendamisel. kui te lubate, ma tahaksin meenutada, et see CLP määruse areng ise loob sellise ühtse süsteemi, äh, ühendades erinevad klassifitseerimise märgistamissüsteemid ohtlike ainete ja segude direktiividest, millele praegu viidatakse nimetatud viies direktiivis, mis praegu ei sisalda viiset teisele sambale märgistamise nõuete suhtes ja nüüd on need ühtlustatud ja koondatud CLP määrusesse. kui me koostasime äh, direktiivi ettepanekud, siis olime silmitsi faktiga, et vastavus varem kasutusel olnud süsteemiga ja CLP määrusega kehtestatava süsteemiga ei ole alati vahetu ja seetõttu me üritasime leida kõige paremat vastavust nende ainete ja segude puhul, mis kuulusid ka vana süsteemi alla, samas üritades tagada ka äh, töötajate töö tervishoiu ja tööohutuse kõrge tase äh, kommenteerides nüüd muudatusettepanekuid sellele raportile, siis me näeme, et mõned muudatusettepanekud on suunatud sellele, et paremini äh, kajastada neid mõisteid, mis on kasutatud ka CLP määruses, muudatusettepanekud viis, kümme, üksteist, kolmteist, neliteist, viisteist, kuusteist, seitseteist. ja on esitatud ka teisi muudatusettepanekuid millega viiakse sisse äh, segude ja ainete täiendavad kategooriad. mis on kooskõlas selle lähenemisega, mis on sätestatud muudatusettepanekus üks, mille eesmärk on tagada see, et direktiiv kuulub ülevaatamisele, äh, arvestades tehnoloogia arengut ja lõpetuseks tahaksin kommenteerida veel muudatusettepanekut number neli. komisjoni ettepanekus on sõnastus, eh, mis on üle võetud direktiivist üheksakümmend kaks viiskümmend kaheksa, sõna label'id, märgistamine ja sõna classified kasutamine, nii nagu on neljandas muudatusettepanekud soovitatud, kujutab endast tõepoolest muutust võrreldes kehtiva direktiivi esialgse tekstiga. tänan. suur tänu ja nüüd taas sõna raportöörile. tänan, esinaine. ma olen kindel, et et kõik need komisjonipoolsed soovitused on sellised, mida me põhjalikumalt analüüsime. ja eriti seetõttu, nagu ma juba ütlesin, me ei kavatse teha direktiivis sisulisi muudatusi, vaid soovime sellist sidusat seadusandlust ja õigusakte ja seda, et see määrus hakkab toimima ja täidab seatud eesmärke suur tänu nende heade kommentaaride eest ja tänan ka oma ainukest varireportööri, kes ei ole hetkel enam kohal. Thank you. Um, the deadline for amendments. tähtaeg muudatusettepanekute esitamine kahekümne seitsmes juuni keskpäev ja kahekümne kuuendal septembril hääletame komisjonis jälle ja nüüd saame tagasi minna viieteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. nimelt tööhõive sotsiaalkomisjoni delegatsioon käis Vilniuses teisel ja kolmandal mail. ja me kuulame delegatsiooni juhi ettekannet härra Serkase aruannet sellest ja võib-olla ka mõned teised saadikud tahavad sel teemal rääkida, aga kõigepealt delegatsiooni juht härra Serkas, palun. <clears throat> suur tänu. ma teen lühidalt. nagu juba öeldud, meie komisjoni delegatsioon käis Vilniuses teisel ja kolmandal mail. Blinkevitšute, Lambert ja mina ise kolmekesi, mina juhtisin delegatsiooni, meil on, olid harjumuspärased kohtumised, me kohtusime tööhõive ja sotsiaalküsimuste ministriga, samuti asevälisministriga, sotsiaalpartneritega, vabaühendustega. me külastasime ka mõningaid sotsiaalfondi projekte. vabariigi president bürood me külastasime ning samuti Vilniuses asuvat soolise võrdõiguslikkuse instituuti külastasime. aga loomulikult leedukad äh, valmistusid äh, eesistumiseks, mis algab esimesest juulist, meie aga tutvusime sotsiaalse olukorraga riigis ja meie aruteludes koondasime tähelepanu nendele küsimustele, mis on meie päevakorras alati. ja valitses äh, suur mõistmine meie seisukohtade osas omavahendid, töötajate lähetamise direktiiv, mitmed teisedki teemad olid arutelul ja eesistujamaa Leedu oli hästi valmistunud ja oli kursis asjade seisuga. aga teatud mõttes tunnevad ennast ebakindlalt, sest nad on esimest korda eesistujaks ja üldse Eh, Balti riikidest ei ole varem keegi eesistuja olnud Euroopa Liidus. Eh, ja mm, vabariigi president ütles, et ta on väga pühendunud finantsperspektiivi teemale ja sellest samast rääkis ka välisminister aga ma arvan, et vabariigi presidendist saab väga kuulus naine, ta rääkis väga sügavatest poliitilistest äh, probleemidest Euroopa Liidu tulevikku silmas pidades, aga samas oli ta ka väga kriitiline, kui ta kommenteeris seda, et nõukogu ei ole sugugi paindlik. ja iga kord, kui me neid teemasid puudutasime, siis ta ründas ka Euroopa Parlamenti ja isegi seadis kahtluse alla Euroopa Parlamendi eh, kui valitud organi. ta ei teadnud, et eh, nagu, et meie oleme kaasotsustajad, kui kõneks on Euroopa Liidu eelarve. nii et ma arvan, et meil võib tekkida probleeme, kui eh, Vabariigi President ei mõista, et eelarvel oli üks eh, seadusandja varasemal ajal, nüüd enam mitte. Eh, nüüd soolise võrdõiguslikkuse instituut Vilniuses, mida me külastasime, eh, seal tegeldakse uurimistegevusega, informatsiooni jagamisega, naiste seisundi ja soolise võrdõiguslikkuse kohta. Nad on läbi viinud uuringu, kus käsitleti ka töö ja pereelu ühendamist ja ka isapuhkus äh, on neil äh, aktuaalne teema ja näib, et ainult Rootsis on äh, olemas see, et naised ja mehed võrdselt kodus ka koormat jagavad, mujal mitte nii et see informatsioon, mida me sealt kuulsime, oli vägagi kasulik. ja tulime tagasi üsna rõõmsatena ja ma usun, et Leedu eesistuja hakkab tõesti kõvasti vaeva nägema, ehkki nad teavad, et ei ole see sugugi lihtne, millega neil tegeleda tuleb, ühine põllumajanduspoliitika, eelarve, aga nad on valmis tegema ja andma endast parima. see euh, compte rendu euh, précis, euh, je comprends Äh, siin on üsna palju ähm, täpset infot, ma tean, et äh, teil äh, on teatud reservatsioone oma vestluspartnerite kohta, aga just nimelt nende inimestega peame me läbi rääkima. esimest korda me panime selle võime proovile siis Iirimaaga, eesistujaga ja täpselt äh, samuti, äh, nagu ma ütlesin, siis me kohtume nendega kas siis Strasbourgi nädala ajal või siis äh, nädal hiljem ning mina isiklikult tean seda, et minister tuleb meie komisjoni üheksandal juulil ning mina kaheteistkümnendal juulil olen samuti Leedus selleks, et osaleda EBSCO mitteametlikul kohtumisel nii et, et äh, sellest te meile ka juba muidugi rääkisite. nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on äh, seitsmeteistkümnes päevakorrapunkt ja vaatame siis läbi arvamuse eelnõu keskkonnakomisjonile tegemist on siis algatusraporti kohta avaldatava arvamusega, tege-, raporti teemaks on ökoinnovatsioon ja raportööriks on härra Benjon. annan talle sõna äh, selleks, et ta saaks tutvustada meile oma arvamuse eelnõu. palun, härra raportöör, teil on sõna. <clears throat> Yes, uh, thank you uh,, yes. suur tänu, jah, nagu te ütlesite, keskkonnakomisjon eh, koostab sellist omaalgatuslikku raportit, mis puudutab ökoinnovatsiooni, töökohad ja majanduskasv läbi keskkonnapoliitika on teemaks ja meie anname oma arvamuse selle kohta, sest siin tõesti on võimalus luua uusi töökohti ja äh, seda just ökoinnovatsioonipoliitika kaudu tulevikus. ja väga paljudes sektorites äh, bioplastika ja kõik muud äh, sektorid, neid on palju. biotehnoloogiat valdkonnas, kus on võimalik töökohti juurde juurde luua. jah, ma koostasin lühikese ettepaneku ja muudatusettepanekuid tehti siin nii et väga teretulnud on kõigi kolleegide arvamused selle kohta. meil on väga auahned eesmärgid strateegia kakskümmend kakskümmend alusel. me tahame jätkusuutlikku ja kaasavat majandust üles ehitada, seda innovatsiooni kaudu ja meie eh, liidrid on väga pühendunud sellele, et see uus eh, roheline revolutsioon esiplaanil oleks, et tulemuseks oleks jätkusuutlik paindlik majandus ja tõesti kogu selles protsessis toimuks majanduskasv ja töökohti kasvaks juurde. ja nende tehnoloogiate vallas me oleme endiselt liidri rollis maailmas ja tähtis on, et me ei impordiks eh, midagi eh, mujalt, kui me võiksime ja saame olla esirinnas ise neid tooteid tootes. majanduskriis loomulikult on eelarve väga pingeliseks muutnud, meil on kasinusmeetmed, mis tähendab seda, et investeeritavat kapitali on ikka vähem ja vähem Äh, aga tähtis on, et peatähtsad projekti edasi finantseeritakse, sest need tagavad meile keskpikas ja pikemas perspektiivis majanduskasvu ja majanduse taastumise ja tähtis on ka, et need investeeringud aitavad meil saavutada meie keskkonnalised eesmärke ja edendavad innovatsiooni siin ja tulemuseks on paremad tooted ja teenused meie äh, tarbijatele ja ka tööhõive võimalused rohelises sektoris peavad kasvama. Äh, jah kasv on väga mitmekesine tööstussektoris, teenuste sektoris, igasugused uued nišisektorid tege-, tekivad ja ökoinnovatsioon saab kõikidel tasanditel töökohti juurde luua, teadus, uurimis, arendustegevus, igasugused äh, ehitusprojektid, installatsioonid, rajatised, paigaldised äh, ja kõik see avab äh, ka võimaluse tööd leida Eh, mis vastab rohkem oskustele. ja tähtis on, et meil oleks olemas oskused, et neid uusi rohelisi projekte juurutada ja sellepärast on tähtis, et komisjon ja liikmesriik ja parlament toetaks eh, keskkonnaalal edasi liikuma ja tähtis on, et aitaks ka eh, investeeringuid teha, et roheline majandus saaks areneda ja oskused töötajatel kasvaks, nii et ma tervitan kolleegide panust ja ma usun, et meie tekst saab olema tubliks lisanduseks ehm, keskkonnakomisjonis tehtavale. suur tänu. nüüd järgmine sõnavõtja, härra Pahh. Äh, ma tahaksin tänada Phil Benjoni selle väga kasuliku arvamuse eest ja praegu ta andis meile selge ülevaate olukorrast ja rääkis nendest suurtest väljakutsetest, mis eksisteerivad. ma arvan, et komisjon on tõesti väga selgelt meie eesmärgid seadnud, peamine on juba ära öeldud, on vaja innovatsiooni, innovatsioon peab olema kasvu, majanduskasvu alfa ja omega ning öö, innovatsioon peab olema ökoloogiline. teadusuuringud, investeeringud loomulikult on ülivajalikud selleks. ja veel üks väga tähtis asi, millele raportöör tähelepanu juhtis, on hariduse küsimus. ökoinnovatsiooni on võimalik saavutada ainult, kui meil on pädevad spetsialistid. nii et kindlasti on lähenemisviis õige Äh, äh, jah, äh, paraku nagu ikka, arvamuste tekstid on lühikesed ja saanuks siia veel palju muidu lisada, aga ka mõned probleemid, mis mul on, võib-olla puudutan ka neid põgusalt. ma ei arva, et kõiki neid suuri väljakutseid on võimalik lahendada ainult ökoinnovatsiooni kaudu võib-olla peaks seda ökoinnovatsiooni teemat siin natuke tagasi tõmbama, harjutus ha,, haridus, koolitus, teadusuuringud, investeeringud nendesse jätkusuutlikutesse töökohtadesse. aga üldjoontes on tegemist hea arvamusega. ja meie fraktsioon kindlasti toetab seda lihtsalt mõned märkused olid mul, et võib-olla tuleks üht-teist veel lisada siia arvamusse. Alejandro Cercas. Eh, Kinga Kontsa nimel, tema pidi teisele komisjoni kohtumisele minema, ei saanud ise tulla, tahan ma nüüd öelda järgmist. Eh, Phil Benjoni tekst on meile sobiv. võib-olla mõned väikesed mõned äh, täiustused, mõned väikesed lisandused annab siia veel teha. Äh, oleme teinud muudatusettepanekuid, kus me rõhutame hariduse tähtsust ja just äh, seda, et keskpikas perspektiivis ja pikemas perspektiivis on haridus peatähtis ja haridus kõigile, ka naistele vajab rohkem tähelepanu ja vanematele isikutele ja sõna kvaliteet on ka siit ettepanekust välja jäänud, seegi on ju tähtis. nüüd innovatsioon ju tulevikus sõltub väga öö, kvaliteedist, tippteadmistest, mitte ainult rahast. ja peame tähelepanu pöörama sellele, et see uus ajastu, mis meil ees on, nõuab ka suuremat koordineerimist äriühingute vahel, on vaja taotleda sünergiat tehnoloogia instituudid ja ülikoolid peavad looma sidemeid ja suhteid äriühingutega, kõik peavad koos töötama, ei saa, et igaüks oma nurgas tegutseb. uued võimalused ja uued väljakutsed on meie ees, aga see tähendab seda, et ettevõtted majandussektorid peavad läbi tegema raske ülemineku perioodi, muutuste perioodi, aga samas me ei taha ka mingit sotsiaalset tarvinismi näha ju. Need, kes on võib-olla kaotajad, on probleemide ees ja lihtsalt on maha jäänud, vajavad meie toetust, et see Eh, üleminekuperiood kõigile kasulik oleks. aitäh, kas keegi veel soovib sõna saada? näib, et mitte. komisjon, härra Martin. Donc euh, la commission niisiis äh, komisjon äh, kõigepealt avaldab äh, tunnustust sellele raportile, tegemist on äärmiselt kasuliku raportiga, see on faktiline, selge ja lühike Äh, kui äh, tuua näiteid siis tööhõive ja ökoinnovatsiooni vahel, äh, siis raport hindab neid hindaid, mida on komisjoni jaoks tehtud, me räägime siin näidisprogrammidest, mis puudutavad innovatsiooni ning need uuringud näitavad, et iga projekt, mida selles kontekstis on rahastatud, loob kuus püsivat töö, vabandust, kaheksa Äh, püsivat töökohta. Äh, Neid arve veel ei maksa äh, liialt üldistada, aga need seosed on kindlasti olemas niisiis ökoinnovatsioonil on tohutu potentsiaal, millest me kõik saame kasu. ja võib-olla üks väga põhiline märkus, me peame hoolitsema selle eest, et ökoinnovatsiooni rahastatakse eh, sellel tasemel, mis on kooskõlas meie ambitsioonidega, aitäh. aitäh, kas keegi veel sõna soovib? siis annan sõna härra Benjonile, et arutelu kokku võtta. jah, ma tervitan kõiki neid märkusi, mis kõlasid. ja ma olen päris kindel, et variraportöörid omalt Paki poolt lisavad ühte-teist ja laiendavad seda arvamuse teksti pisut. ja tekst muutub veelgi paremaks. jah, nagu te näete, meil sõnade arv oli ettekirjutatult väike, nii et see tekst peab olema väga sihipärane ja lühike. aga jah, see hariduse teema mm, on tõesti tähtis, ma töötan Staffordshire kolledžiga käsikäes Äh, ja neil on tõesti ökoinnovatsioonialane äh, koolitus äh, väga aktuaalne ja ma juba töötan meie hariduspoolega siin. aitäh, niisiis Äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teises, teine juuli, vaatame need läbi viiendal septembril, kompromiss äh, kaheksateistkümnendal septembril ja hääletame siis ähm, äh, pärast seda. ja põhikomisjon hääletab siis äh, kahekümne seitsmendal septembril ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on punkt kaheksateist, tegemist on siis äh, arvamusega, mille meie komisjon annab õigusasjade komisjonile ja tegemist on siis äh, jätkumeetmetega, mis puudutavad äh, seadusandlike volituste delegeerimist ning äh, liikmesriikide kontrolli selle üle, kuidas komisjon rakendusvolitusi täidab. koordina-, koordinaatorid soovisid, et ma tutvustaksin teile oma arvamuse eelnõu te olete saanud äh, selle arvamuse eelnõu teksti äh, me peame siin selle koostamisel arvestama siis äh, tähemärkide piirarvuga, mis sellistele arvamustele on kehtestatud ning ma teeksin ettepa-, tahaksin rõhutada siis mõningaid olulisi asju siin selles arvamuses. kõigepealt tahaksin rõhutada seda, kuivõrd oluline on parlamendi jaoks Äh, horisontaalne lähenemine, äh, mis puudutab äh, siis näiteks mitmeaastast finantsraamistikku ja me rõhutame, et õigusloomealaste volituste delegeerimine arvestaks sellega, kuivõrd olulised on nende teemade poliitilised ja strateegilised aspektid. tihtipeale näiteks kas või Äh, proua Steinrücki raporti osas. Äh, me peame läbirääkimisi äh, delegeeritud aktide üle sotsiaalne, Euroopa sotsiaalse innovatsiooniprogrammi osas. tahaksin meelde tuletada, et esimeste konverentsi ütles, et mis, mis puudutab siis õigusloomelaste ettepanekust mitmeaastase finantsraamistiku kohta Eh, siis need eh, prioriteedid ja, ja eesmärgid eh, tuleb vastu võtta delegeeritud aktidele läbi, samas aga sellesse põhiõigusakti see täpsustus ei läinud sisse ja sellele ma juhin ka meie arvamuse eelnõus tähelepanu. teen muuseas ka ettepaneku, et me kritiseeriksime nõukogu ja komisjoni Eh, sellepärast et tuleb tõdeda, et need kaks institutsiooni eh, on süstemaatiliselt vältinud delegeeritud aktide kasutamist ning on toetanud siis õigusloomealaseid ettepanekuid ja see on eh, loonud kaasa siis, toonud sellise kahetsusväärse olukorra endaga kaasa. komisjon, komisjon ei pea Eh, kinni siis artiklit eh, kakssada üheksakümmend ja kakssada üheksakümmend üks eh, mõttest. siin räägitakse siis täpselt sellest, kuida kasutatakse delegeeritud akte ja mille poolest nad erinevad rakendusaktidest ning tahaksin teile meelde tuletada, et on äärmiselt oluline, et parlament seaks küsimärgi alla komisjoni, nõukogu poolt, komisjoni poolt langetatud äh, Äh, otsused, äh, kui meie pädevustest ei peeta kinni. Äh, näiteks Eurese teema puhul see juhtus. mäletate, me pidime komisjonilt, õiguskomisjonilt paluma, et me, et pöörduks kohtu poole, sest meile leiti, et parlamendi delegeeritud aktide õigust ei olnud austatud ja tahaksin teile muide, et kohtuotsus äh, äh ei ole veel äh, langetatud. aga meie parlamendi poole pealt igatahes äh, äh läheme oma joonega lõpuni, niiviisi, et ma teeksin ettepaneku, et need vanad komitoloogia meetmed äh, Äh, mille puhul äh, äh, varem kasutati kontrolliga regulatiivmenetlust, peaksid nüüd olema siis vastu võetud delegeeritud aktide teel, aga tegemist on siis punktiga, mis meid võib-olla nii väga otseselt ei puuduta. võib-olla kaks peamist sõnumit, mida me peame edastama, on see, et me soovime horisontaalset lähenemist delegeeritud aktidele mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis Äh, eriti kui me räägime läbirääkimistest, äh, siis äh, selleteemalistes raportites ja me tahame, et komisjon arvestaks sellega, et parlamendil on õigus delegeeritud aktidele ja väga paljude teemade puhul komisjon seda ei teinud, näiteks Eurese puhul. niisiis olen siis tutvustanud teile väga täpselt selle arvamuse sisu ja nüüd loomulikult olen valmis seda eelnõu täiendama, ära kuulama teie sõnavõtud, kes soovib sõna võtta? ma näen, et kõik suhtuvad sellesse teemasse väga kirglikult. Äh, sellele vaatamata on tegu väga olulise teemaga. Äh, ning selleks, et Äh, väga oluline on, et meie äh, komisjon tõesti koostaks selle olulise arvamuse, sest et meie äh, kom-, oleme siin parlamendis juba pikka aega võidelnud selle eest, et need õigused, mis me endale kaasotsustamismenetluse raames oleme saanud, et neid ei tallataks jalve alla, siis Euroopa Komisjoni poolt niisiis endiselt äh, ma teen ettepaneku, et muudatusettepanekud esitatakse siis, äh, näib, et neid tuleb väga palju, kahekümne kuuenda äh, juuni keskpäevaks, vaatame need läbi viiendal septembril ja hääletame kahekümne viiendal, kuuendal septembril komisjoni istungil ja jurikomisjon Eh, arutab seda asja siis üheksandal ja kümnendal oktoobril. niisiis, eh, nüüd oleme ka selle päevakorrapunkti ammendanud ja nüüd läheme punkti üheksateist juurde. vaatame läbi siis eh, arvamuse eelnõu, mida meie komisjon koostab õiguskomi-, asjade komisjoni, tegemist on siis direktiivi eesnõuga, eelnõuga, mis puudutab äh, meeste ja naiste vahelist paremat tasakaalu tegev, äh, börsil noteeritud ettevõtete tegevjuhtkonda mittekuuluva juhtorgani liikmete hulgas tegemist on siis nende kuulsate naistekvootidega ettevõtete juhtorganites. komisjon naisõiguste komisjon äh, on siis äh, kaasvastutavaks äh, koos õiguskomisjoniga. meie raportöör on proua Kornilissen ja annan talle ka kohe sõna, et ta tutvustaks sada kuutekümmet seitset muudatusettepanekut ja kakskümmend kaks nendest on ta ise esitanud. niisiis palun, raportöör, teil on sõna. suur tänu. ma tänan kõiki variraportööre kõigepealt ja teisigi, kes muudatusettepanekuid tegid. jah, on mõningaid erimeelsusi. see ei ole sugugi üllatav aga väga paljus ollakse ka ühel meelel ja väga häid ideid pakuti välja, mille peale ma ise üldse ei tulnudki. nii et töö käib edasi. ja me töötame siin parlamendis tõesti käsikäes, et tulemus oleks, oleks võimalikult hea direktiiv, millel oleks ka head väljavaated nõukogus. kui kõik läheb hästi, läks hästi, siis kõik on saanud selle värvilise skeemi. ma olin paar nädalat tagasi lennukis ja äkki tuli mulle mõte, et mul on vaja sellest paremini aru saada, kuidas see hakkab olema liikmesriikidele ja äriühingutele ja siis ma salvrätikule joonistasin selle kõik ja üks minu assistentidest eh, tekitas siis nüüd sellise eh, skeemi siia ja ma arvan, et see aitab paremini mõista ja paremini ka lobitööd teha liikmesriikides ja seondub hästi sellega, mida härra Penjon möödunud kord ütles, kui me seda siin arutasime. Te näete siit skeemist, et vasakult ülevalt hakkab see pihta, liikmesriik peab hindama, kas tal juba on olemas meetmed, kui on, siis ta võib taotleda peatamist ja Äh, äh, peatamine on nüüd uus asi, äh, see, ta võib paluda siis peatamist seoses mis tahes oma sisepoliitikuga, kuna, kui ta usub sellesse, et tema enda meetmed tõesti annavad soovitud tulemuse, siis nii on võimalik ja loomulikult edasiliikumist tuleb hinnata, seda tehakse aastal kaks tuhat seitseteist ja kui edasiliikumine on olnud edukas, siis antakse hinnang edukas, aga kui edasiliikumist ei ole toimunud, eh, siis eh, tähendab seda, et et liikmesriik ei saa rohkem peatamist kohaldada ja peab õigusaktid Äh, vastu võtma sel teemal, aga see on ikka nii, kui direktiiv Euroopa Liidus vastu võetakse ja äriühingud peavad omalt poolt hindama, kas neil on nelikümmend protsenti kumbki osapool äh, esindatud, kui jah, siis on asi edukas olnud, kui ei, nad peavad korrigeerima oma menetlusi ja protseduure. ja kui neil ei ole neljakümmend protsenti, äh, siis nad peavad ka selgitama ja meetmeid rakendama Eh, nii et me siin üritasime üht-teist muuta direktiivis, see äriühing, kellel on tulemused ette näidata, eh, nende aruande kohustus on võimalikult kergekaaluline, aga aruandlus muutub suuremaks ja meetmete nõue muutub suuremaks sedamööda, kuidas tulemused ei ole piisavad ja tuleb täiendavaid samme astuda, nii et paremal allnurgas on eh, siin selline ring, eh, kas jäävad, jäävad sinna sisse, eh, kui kõik on okei okay,, siis nad ei pea meetmeid rakendama, kui nad jäävad sinna rõngasse, siis järelikult ei ole asjad korras ja tuleb veel üht-teist teha. nüüd, kui äriühing ei korrigeeri oma menetlusi või ei ole valmis täiendavaid meetmeid rakendama, samas tal ei ole nelikümmend protsenti saavutatud, siis eh, järgnevad järgmised sammud. ma usun, et siit on ka selge, et eh, äriühinguid eh, karistatakse ainult sellisel juhul, kui nad mitte midagi ette ei võta. ja liikmesriiki ka, kui samas ettevõtetel ja liikmesriikidel on korralikult poliitikad olemas, mis toimivad, siis neid ei karistata ja lõpptulemuseks saab ainult mõlemal juhul olla edu järgmisel nädalal vari-, raportööride kohtumisel me peame arutama ka veel rakendusala, et kas laiendada see VKE-dele, kes praegu on välja jäänud, kas kõikidele VKE-dele eh, ja kas ka kõigile börsil mitte noteeritud äriühingutele see direktiiv laiendada või ainult eh, väikestele börsil noteeritud äri, ainult börsil noteeritud äriühingutele need asjad vajavad kaalumist. hea praktika vahetamine, jah, oli samuti hea mõte, eh, läbipaistvus. härra Ludvigsen on sellele viidanud. nüüd, kuidas eh, käsitleda neid, keda ametiühingud on nimetanud eh, juhtorganitesse, kuidas nende inimestega talitada ja ka sanktsioonide küsimus, kas miinimumsanktsioonid ette näha või millised ja kuidas neid kohaldada või jätta üldse need asjad kõik otsustada liikmesriikidele. nii et sellest peaks piisama ja nüüd ma huviga kuulan variraportööre. aitäh. proua Essaia, te asendate Edith Bauerit, jah? ja pärast teid äh, proua Haakin ma tänan. Edith Bauer ei saanud tulla, ta vabandab. nii et tema nimel nüüd mina tutvustan Edith Baueri seisukohti ja mõnel hetkel ka omaenda seisukohti, kui need erinevad Edith Baueri omadest, aga Rahvaparteis mõnikord nii juhtub. kõigepealt proua Bauer tahab juhtida tähelepanu, et see direktiivi ettepanek on väga tähtis ja ta arvab, et me kõik võime kokku leppida selles, et sellele vaatamata, et juba aastakümneid on olnud eh, õigusakte soolise diskrimineerimise vastu, samas tegelikult on siiski sooline ebavõrdsus reaalsus ja nüüd on komisjon välja pakkunud selle õigusakti, mis peab eh, selle ebavõrdsuse kaotama ärisektoris just. Edith Bauer tervitab seda, et komisjon on üritanud eh, ettepaneku hoida ratsionaalse ja ta leiab, et kui me selle õigusaktiga siin tegeleme, siis me peame tegema oma parima, et aidata sündida uuel direktiivil ja me ei peaks vastu võtma neid muudatusettepanekuid, mis meid patiseisu viivad, nii nagu meil on juhtunud teiste teemadega juba. proua Bauer leiab, et komisjon on teinud oma parima ja jäänud reaalsuse pinnale ja meie peaksime sedasama tegema. me teame, et Äh, nõukogu ei ole sugugi kindel, kas meil ikkagi on vaja sellist õigusakti, nii et oma valijate huvides me peaksime äh, looma sellise direktiivi, mis äh, tõesti tugevdab naiste positsiooni äriühingutes. proua Bauer leiab, et komisjoni ettepaneku kurss peab jääma jõusse, kõigepealt kohaldusala osas, et sinna hakatakse hõlmama ainult börsil noteeritud äriühinguid ja ta ei ole selle poolt, et VKE-d ka hõlmata, ehkki mõned kolleegid siiski tahaksid seda. ja teiseks ta toetab komisjoni seisukohta, et on vaja vähemasti nelikümmend protsenti saavutada tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorganite koosseisus. ja e, alaesindatud sugupoole Äh, esindajad peaksid moodustama vähemasti ühe kolmandiku juhtorgani liikmetest äh, ja sellisel juhul äh, ei ole tähtis, kas tegemist on nõukoguga või juhatusega, et üks kolmandik, aga siis kõikide juhtorganitel peaks see laienema, peaks olema eesmärgiks. ta arvab, et me peaksime kõigepealt ära ootama õigustalituse arvamuse õigusliku aluse kohta, aitäh Euh, Mariann Harkin. Mariann Harkin. Thank you very much, madam. suur tänu ja ma tänan raportööri. me juba arutasime äh, arvamuse eelnõu ükskord ja ma ei hakka üle kordama, mis ma tollal ütlesin, aga mõned märkused küll minu poolt ka ma olen paljuski nõus nende märkustega, mis proua Baueril on. ma arvan, me peame olema loomulikult auahned, aga samas me peame ka mõtlema selle peale, kuidas lõppdokumenti tutvustada ja esitleda. nii et see oleks vastuvõetav kelle, nendele ka, kelle vaated pisut erinevad. mina ise ei ole VKE-de hõlmamisega nõus, aga mul on terve rida muudatusettepanekuid selle kohta, kus ma räägin, et tuleks julgustada ja stimuleerida äh, VKE-sid eh, ja ka eh, juhatustesse kuuluvaid eh, liikmeid peaks rohkem naisi olema. aga võib-olla põhjenduspunkti panna kirja selline sooline tasakaal otsuste langetamisel kõikidel tasanditel. sest mõnikord naisi võidakse kritiseerida Äh, selle eest, et kui on mingi arv seatud, äh, mis peab naistele kuuluma juhtorganites, siis et see ei taga meile tegelikult võrdõiguslikkust. tähtis on just nimelt otsuste langetamisel tagada sooline tasakaal ja selle kohta on mul üks põhjenduspunkt, aga tuleks tegutseda just stiimulite kaudu selle Eh, viitan ka Euroopa Liidu institutsioonidele, ma ei tea, kas keegi on juba selle peale mõelnud, aga mina leidsin küll, et eh, kui Euroopa Komisjon ja meie parlament toetavad seda ettepanekut, siis kindlasti me peame mõtlema ka oma institutsioonide peale kõigepealt ja ma ei tea küll, kuidas see olema hakkab. Eh, nii et institutsioonid Eh, tuleks siin ära nimetada vähemasti põhjenduspunktis. Eh, ja mitmed muudatusettepanekud, kus ma räägin selleks, et on vaja stimuleerida ja julgustada liikmesriike eh, kehtestama soodsamaid sätteid kui see, mida nõuab direktiiv rangelt. mul on mitmeid ettepanekuid ka läbipaistvuse kohta ja nii edasi, ma usun, et meil äh, teeme tublisti koostööd ja töötame välja sellised kompromissettepanekud, mis kõigile meeldivad. aitäh, Evelin Regner, kes on õiguskomisjoni raportöör sel teemal. Thank you very much uh,, chair. ma tänan. ma kuulasin väga põhjalikult meie raportööri. E, just e, see, millest äsja rääkisite, on väga huvipakkuv. ma pean tunnistama, et et hetkel ma olen pisut segaduses, mulle väga meeldib see, aga võib-olla peame natuke järele mõtlema, kuidas see skeem lihtsamaks muuta, aga suund on õige. üks väga väike märkus, homme hommikul äh, Jüri ja äh, täna hommikul Jüri ja FEM komisjon pidasid maha väga huvitava kuulamise äh, liikmesriikide parlamentidega ja ma arvan, et väga tähtis on kaasata liikmesriikide saadikud ka sellesse arutelusse, sest see teema tekitab suuri kirgi liikmesriikides. ja me saime üsna värvikaid pilte äh, olukorrast liikmesriikides ja asi ei saa sugugi lihtne olema, sest meie seisukohad on mõneti erinevad. aga huvipakkuv oli täna hommikune arutelu küll. aga praegu ma tahaksin sotsiaaldemokraatide variraportööri nimel sõna võtta. kolleeg Vilja Plinkivitšute äh, leedulannana on väga pühendunud sellele teemale ja ka Leedu eesistujamaani tõukab seda teemat taga ja tema praegu on oma koduriigis muuhulgas ka selleks, et selle teemaga tegeleda. ja tema tahaks teha järgmised märkused ja neid on kolm üks asi äh, puudutab äh, äh, riigi osalusega äriühinguid ja kohaldusala, mis peaks kuuluma ja mis mitte, tema pakkus välja, et ka börsil noteerimata äriühingutele kohalduks see direktiiv, sest väga keeruline oleks muidu tagada võrdsus. mitu riiki on juba üritamas seda ja tahavad heaks eeskujuks olla, nii et ta palub, et see märkus sisse läheks. nüüd, mis puudutab VKE-de eh, hõlmamist kohaldusalasse, eh, siis ta eh, esitab küsimuse, et kas peaks ka nemad hõlmama. ta ütleb, et Eh, börsilotitud äriühingud peavad olema vastutustundelised, arvestades nende positsiooni majanduses. Nemad peaksid kindlasti olema eh, hõlmatud. ja direktiivi lõpptähtaeg, ta ei ole eriti optimistlik, et meil õnnestub nii lühikese perioodi jooksul edu saavutada komisjoni poolt välja pakutud tähtaeg, arvab ta, on liiga lühike, tema pakub selle üldse kustutada, sest ta arvab, et see võrdsuse tagamise, saavutamise protsess ei saa niimoodi ajas piirata. ja lõpetuseks sanktsioonide teema ükski reegel ei toimi, kui ei ole ette nähtud rikkujatele sanktsioone, ta arvab, et sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed, aga samuti järk-järgulised ja öö, sanktsioonid peavad kindlasti sisaldama ka hoialdamist ja siis juba järk-järgulisi trahve. nii et kokkuvõtteks meie sotsiaaldemokraatide variraportöör väga toetab seda direktiivi. aga see peaks olema siduva iseloomuga. ja Jüri raportöörina ma võin öelda, et ma suhtun mõistmisega Vilja ettepanekutesse. suur aitäh, Philipp Benjon ja siis kas keegi on veel järel? ma pigem vastaksin proua Kornelisele, kuna ta pöördus minu poole otse. Äh, see on mõistlikum raamistik, mis on sellel skeemil kujutatud. Äh, minule teeb muret see, et me ei ole kaalunud neid struktuurseid probleeme, mis loovad selliseid juhuslikku diskrimineerimisjuhtumeid ja ma usun, et see on palju parem lähenemine, nagu te teate. ma olen selliste otseste kvootide vastu, ma leian, et see ei ole õige tee. mul on paar lühimärkust selle skeemi kohta. kõigepealt, võib-olla liikmesriigid ei vajagi seadusandlust selleks võib-olla tegemist on mitteseadusandlike puudustega. ja äh, kui nad ei ole uusi seaduse, seadusi vastu võtnud, siis võib-olla rikkumismenetlus ei ole õige, kuid äh, võib-olla äh, hiljem tuvastatakse, et olukord on paranenud, võib-olla hetkel on asi äh, vahendite nappuses ja selles, et õigetele inimestele õiget koolitust anda. võib-olla see ei olegi niivõrd seadusandlusega seotud. rääkides nüüd äriühingutest. äriühingud võivad õigesti toimida ja ikkagi ei jõua selle neljakümne protsendi määrani. see võib olla ka teatud sektorites kinni, näiteks kosmeetikasektoris, kus võib-olla ei õnnestu nõukogu koosseisu piisavalt mehi värvata ja seega võib selle skeemi paremasse alumisse nurka igaveseks ajaks igavesti jääda. kui probleem ei ole aga eriti tõsine, siis ei peaks see nii suurt muret tekitama, kuid me peame nõustuma sellega, et isegi kui me kõike õigesti teeme, ei saavuta me võib-olla kõike seda, mida me soovime saavutada. aitäh, kas komisjonist soovib keegi sõna võtta? niisiis äh, mina olen Mihhail Kandõi äh, õiguspeadirektoraadist äh, ja mul ei ole midagi konkreetset öelda nende muudatuste kohta, aitäh, hästi. ja nüüd annan siis raportöörile uuesti sõna ah,. ma tahan alustuseks öelda, et, et härra Vanjanil oli õige lähe, tähelepanek selle seadusandluse kohta ja ma muudan seda oma skeemis äh, sest äh, vajalikud on nii seadusandlikud aktid kui ka muud meetmed äh, soovitud tulemuse saavutamiseks ja teil on täiesti õigus selles, et kui äriühing kõike õigesti teeb, võib ta igavesti jääda siiski siia paremasse alumisse nurka. kuid ma arvan, et, et see ei ole probleemne, sest nende suhtes ei hakata karistusi rakendama ma rääkisin sellest ka teistega ja tõin näite äriühingust, millele põhikirjas on näiteks, et äh, sellesse juhtorganismi võib kuuluda ainult teatud isik, kellel on äh, teatud perekonnanimi ja kui selle perekonnanimega on sündinud ainult mehi, siis äh, nii see asi jääbki ja nad ei saa ka naisi Äh, võtta ja mul hakati selgitama, et kui on korralik objektiivne selgitus, mis põhjendab, et nad ei suuda midagi muuta, nad jäävadki äh, igavesti siia ruutu. Äh, nüüd teiste märkuste kohta, proua Esaia ma nõustun teiega täiesti, et me peame jääma tegelikuse piiridesse. ja see on meie seisev kõige suurem raskus parlamendis, kuidas muuta seda direktiivi niiviisi, et see oleks parem, selgem, toimivam nii liikmesriikide kui ka äriühingute jaoks, samas oleks piisavalt ambitsioonikas ja läbiks ka nõukogu. me peame pidama sidet nõukoguga. ma meenutan teile, et see on meiepoolne arvamus, mille me esitame õigus- ja naisõiguste komisjonil äh, seega meil on võimalus oma arvamuses veidi ambitsioonikamad olla ja vastutavates komisjonides siis äh, vastavalt tegelikkusele. ma nõustun ka Mariann Haakiniga selles, et mitmed asjad, mida me oleks soovinud näha selles arvamuses, ei ole võimalik, sealhulgas ka Euroopa Liidu institutsioonid, see õiguslikult ei ole võimalik kuid on väga hea, kui me mainime seda põhjenduspunktides, et see oleks ka usutavam avalikkusele, et sooline tasakaal tuleb saavutada kõikidel tasanditel. ma nõustun teiega. kui me räägime nüüd kohaldamisalast, siis seda küsimust tuleb variraportööride koosolekul põhjalikumalt arutada. mina teen ettepaneku, et arutelu õigusliku aluse üle toimuks vastutavas komisjonis õiguskomisjon on õige koht selle arutamiseks ja minu ettepanek on meie tööhõivekomisjonis mitte liiga sügavuti minna selles küsimuses. veel paar asja. võib-olla ma reageerisin liiga kiiresti varireportööride koosolekul, kuid ma loodan, et lõppkokkuvõttes me saavutame üksmeele hääletusel. aitäh niisiis muudatusettepanekuid äh, vaatame läbi kaheksandal äh, juulil ja üheksandal hääletame neid. naisõiguste komisjon ja juurikomisjon äh, seitsme, teevad seda kuueteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal septembril, niisiis selle päevakorrapunkti oleme nüüd ammendanud. ja D'accord. Et euh, au point 20. niisiis punkt kakskümmend, vaatame läbi kolleegi Tamas Deutschi arvamuse eelnõu, tegemist on arvamusega IMCO komisjonile, mis puudutab siis avaliku sektori asutuste veebilehtede juurdepääsetavust ning härra Koosa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 selleks, et seda juurdepääsu saavutada, tuleb äh, astuda samme ka liikmesriikidel. et liikmesriikides oleks äh, kehtestatud samasugused seadused veebisaitide juurdepääsu tagamine puuetega inimestel on äärmiselt oluline küsimus eriti kui me soovime neid kaasata digitaalühiskonda ja seetõttu me oleme kohustatud tegelema selle küsimusega. me ei tohiks unustada, et tegemist on turuga, millel on väga suur majanduspotentsiaal, kus on väga palju huvisid mängus. selle turu väärtus on ligi kaks miljardit eurot. kui me räägime veebisaitide käideldavusest ja seetõttu ma loodan, et te mõistate selle tähtsuse suurust ja seda, äh, kui oluline on omada äh, selgeid reegleid. ja ma olen kindel, et kui me suudame tagada hea seadusandluse, siis asjaomased huvigrupid äh, hakkavad proaktiivselt tegutsema ja see mõjutab omakorda ka positiivselt eh, tehnoloogia arengut ja innovatsiooni. Eh, väga palju muudatusettepanekuid on esitatud ka arvamuse koostaja poolt, mis puudutavad eh, teabe edastamist, teatud mõistete selgitamist. samas selgus, et on vaja teha täiendavaid jõupingutusi selleks, et kaasatus digitaalühiskonnas on ka saavutatav ja tulemuslik ja me tahame kõrvaldada kõik olemasolevad barjäärid. me soovime, et korraliku hariduse ja koolituse saavad ka IKT eksperdid. ja me peame lahendama ka äh, ebakõla oskuste vallas ja erilist tähelepanu tuleb pöörata nendele äriühingutele, kes on kaasatud sellesse protsessi ja eriti VKE-d, et nendele ei kehtestata täiendavaid äh, koormusi. Mariann Haakin. suur tänu, äh, proua esinaine. ja kõigepealt ma tänan ka raportööri. ma tutvusin tema muudatusettepanekutega, nõustun enamikega neist ainuke, mille puhul mul tekib küsimus, on muudatusettepanek üksteist, milles räägitakse sellest, et et siin on vaja veebisaite, mis on juurdepääsetavad ka ütelda puuetega inimestele ja ta on lisanud ka eakad inimesed. mul on sellega üks probleem, sest tegemist ei ole ju homogeenne äh, inimkategooria kuid ma räägin sellest raportööriga otse. paar kommentaari ka minu poolt selle konkreetse arvamuse kohta. ma arvan, et eh, lisas loetletud avaliku sektori asutuste loetelu on selline, mida või ilmselt tuleks täiendada. näiteks kümnendas räägitakse äh, kõrgharidusest ja ülikoolidesse vastuvõtmist, minu arust see peaks hõlmama kõiki haridustasemeid ja mitte ainult ülikooli tasandit. samas ühes mainitakse ähm, tulumaksu, kuid kodanikud maksavad ka muid maksusid, näiteks kinnisvaramaks, veemaks ja nii edasi ja seega need veebisaidid peavad olema juurdepääsetavad mitte ainult tulumaksu eesmärgil. minu teine kommentaar ja raportöör on seda ka maininud, ma võib-olla lisaksin seda veel paari kohta juurde, vajaduse, et kõik ka asjaomased äh, sidusrühmad on kaasatud selleks, et tagada nõuetele vastavus. ja ma nõustun äh, ka selles, et artiklis üheksa mainitakse ka nõuandvat äh, komiteed, ma olen sellega nõus Äh, ja veel küsimus, mis on sarnane sellele, mille ma esitasin eelmise arvamusega seoses, kui me rääkisime soolisest võrdõiguslikust Euroopa Liidu institutsioonidest. kui me räägime äh, sellest, et kõik avaliku asutust, sektori avatuste veebsaidid peavad olema käideldavas, äh, siis on mu küsimus, aga miks me ei maini Euroopa Liidu institutsioonide ametlikke veebisaite, kas nendele peaks kehtima sarnased nõuded? Ähm, me peaksime vähemalt seda arutama, kas see kuulub meie komisjoni pädevusse või mitte, ma ei ole kindel ja ma nõustun raportööriga selles, et ja siin ma viitan artiklile kolm üks, et need veebisaidid oleksid juurdepääsetavad ka puuetega inimestele. siin räägitakse isikuandmete kaitsest, erinevate juhtalgatuste vahelisest sünergiast, barjääride lõhkumisest, ma nõustun kõigi nende äh, mõtetega ja ma loodan, et kui me jätkame koostööd, siis sellest sünnib väga hea arvamus. Alejandro Serkas Sí, nuestra, nuestra ponente en la sombra es la señora Kinga Gons y está... meie varireporter on proua Kinga Gönš ja tema koostab muudatusettepanekuid, mille me esitame sellele arvamusele. meil ei ole probleeme selle arvamusega kuid me peame mõtlema ka seoses diskrimineerimise vastase võitlusega, kuidas see mõjutab seda võitlust ja kuidas see mõjutab abi osutamist mõningatele ühiskonna äh, kategooriatele, kes vajavad kõige rohkem abi, siin mainiti puuetega inimest, ka eakad inimesed, inimesed, kes elavad äh, maapiirkondades äh, äärepoolsetel aladel, eh, kellel on väga raske saada juurdepääs internetile ja me tagame täna selle, et see teenus on kättesaadav kõikidele, mitte ainult nendele, kes on kõige paremas olukorras. seetõttu on vaja kohaldamisala täpselt määratleda ja see ei peaks sisaldama mingeid piiranguid, nagu ütles proua Harkin. Mm, mm, mm, ma ei ole päris kindel, miks siin lisas on äh, ainult teatud avaliku asutussektori asutused mainitud ja mina leian, et kõik avaliku sektori asutused peaksid olema juurdepääsetavad kodanikele. Äh, õigusloomeline ettepanek on äärmiselt oluline, kuid veelgi tähtsam on selle rakendamine. meil on väga palju erinevaid õigusakte, mida ei rakendata korralikult. ja seetõttu on oluline teostada järelevalvet õigusaktide äh, täitmise eest ja selles osas on nii abisaajatel kui kasutajatel oluline roll täita. me leiame artiklites neli ja viis tuleks sisse viia ka ajakava mõiste, et see ei jääks mingiks ebamääraseks eh, ettevõtmiseks, vaid teatud ajaliste piirangutega. kas eh, komisjon soovib ka sõna võtta? vabandust, jah. Uh, mul on paar kommentaari, kõigepealt muudatusettepanek kümme. Uh, huvitatud osagruppide osalemine komitees. komitees otsustatakse rakendusaktide üle uh, järelevalve teostamiseks. probleem on selles, et äh, huvitatud osarühmad, sidurühmad ei saa osaleda nendes komiteedes, sest siin on tegemist komitee menetlusega. komisjon võib nendega küll konsulteerida väljaspool seda komiteed, kuid need sidusrühmad ei saa osaleda komiteedides. Äh, seal osalevad liikmesriikide esindajad ja komisjon ja nagu ma ütlesin, me kavatseme konsulteerida huvitatud osapooltega äh, ka tööstuse valdkonnas. teiseks Äh, huvitatud osapooled võib kaasata selle järelevalvemehhanismi, äh, mis aitab teostada järelevalvet äh, nõuete täitmise üle, seega nad saavad osaleda selles monitooringus, kuid nad ei saa osaleda komiteedes. järgmine kommentaar puudutab muudatusettepanekut viisteist. see puudutab lisa ja need teenused, mis on seal mainitud ja avaliku sektori asutusi mis tähendab seda, et äh, see tähendab kõikide avaliku sektori asutuste veebisaite. Äh, ja see on samasugune lähenemine nagu Inko komisjoni arvamuse projektis, eh, mis puudutab seda Euroopa Liidu institutsioonide kohustust muuta oma veebisaidid eh, juurdepääsetavad. see direktiiv ei puuduta Euroopa Liidu institutsiooni, siin on äh, see ei ole kohaldatav Euroopa Liidu institutsioonidele, selles osas on teised eeskirjad. ja selles osas ei saa direktiiv seda sätestada ja see, et Euroopa Komisjon loomulikult peaks näitama eeskuju ja tagama juurdepääsu ka oma veebisaitidele. me nõustume selle mõttega. aitäh ja raportöör härra Koosa köszönöm a kedves kollégáknak az észrevételet. arvamuse koostöös, suur tänu, lugupeetud kolleegid, nende esitatud tähelepanekute ja kommentaaride eest, ma kindlasti edastan need selle arvamuse koostajale, kuid ma tahaksin oma poolt lisada veel ühte asja. see ei ole ei poolt ega vastuhääl, see on lihtsalt fakti konstateerimine. ma tahan öelda, miks see nii oluline küsimus. aastal kaks tuhat kümme komisjon koostas puuetega inimeste strateegia kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja selle strateegia koostamise ajal viidi läbi ka demokraatlikud konsultatsioonid komisjoni poolt, see oli komisjoni töömeetod ja konsultatsioon toimus interneti teel. nagu ma ütlesin, Eh, see konsultatsioon puudutas komisjoni poolt koostatavat puuetega inimeste strateegiat. kuid sellele esitati väga vähe kommentaare ja ettepanekuid, sest need inimesed, keda see kõige rohkem puudutas, ei omanud juurdepääsu selleks, et esitada omapoolsed ettepanekud ja kommentaarid. seetõttu meie jaoks on eluliselt tähtis eh, leida sellele küsimusele korralik lahendus. suur tänu! täpselt nii, aitäh raportöörina, niisiis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teine juuli, vaatame nad läbi viiendal septembril, kompromiss kahekümne viiendal septembril, hääletame kahekümne kuuendal ja põhikomisjon kahekümne seitsmendal ja kahekümne kaheksandal novembril. ma ei näe proua Sippelit, kes on meie järgmine raportöör ja kuna kingakõnts on libekomisjonis hääletusega hõivatud, siis ma teeksin ettepaneku, et vahetame ära punktid kakskümmend kaks ja kakskümmend üks meie päevakorras. see tähendab siis seda, et et proua Skrišlevska tutvustab meile kolmsada kolmekümmend ühte muudatusettepanekut, mis on esitatud tema algatusraporti kohta, mis käsitleb võitlust noorte tööpuudusega. niisiis, proua raportöör, teil on sõna. aitäh. nagu te juba ütlesite Äh, muudatusettepanekuid oli kolmsada kolmkümmend üks. Äh, tegemist on minu al algatusraportiga. Äh, tahaksin tänada kõiki kolleege nende pühendumuse eest ja nende panuse eest. ja see on aidanud siis sellele raportile lõpliku kuju anda ma arvan, et selline suur muudatusettepanekute hulk näitab, et noorte tööpuuduse probleem on kõigile südamelähedane ning me kõik üritame seda probleemi võimalikult kiiresti lahendada. suurem osa esi-, esitatud muudatusettepanekutest on mulle vastuvõetavad, kui lubate, siis ma ei hakka neid kõiki üksikasjalikult analüüsima, sest et vastasel juhul lõpetame selle istungi alles järgmisel nädalal aga ma tahaksin lihtsalt öelda, et need muudatusettepanekud ma tahaksin rõhutada, et selles raportis me peame rõhutama seda, et noorte raske olukord ei ole tingitud üksnes majanduskriisist Äh, majanduskriis loo-, äh, noorte olukorda loomulikult raskendab, aga ärgem unustagem, et tegu on ka strukturaalse probleemiga. Äh, hetkel on äärmiselt oluliselt kõnelda ka hariduse probleemidest, lahendada see probleem, et valitseb e-, e-, võimalus kutsepraktikaks, mis võimaldaks siis noortel inimestel äh, Äh, omandada kogemust äh, nende õpingute käigus. Äh, muudatusettepanekud, mis minus kahtlusi tekitavad, on sellised, mis kutsuvad Euroopa üle, institutsioone üles näiteks tagama noortele töökohta normaalse palgaga minu arvates ei ole võimalik, et Euroopa Parlament saab tagada selliseid asju arvestades seda, et äh, avalikkus äh, ootab tõepoolest meie arvamust, aga me peame selle arvamuse äh, kujundamisel tuginema reaalsusele. tahaksin öelda ka seda, et me peame pöörama tähelepanu ka sellistele negatiivsetele aspektidele nagu noorte ränne, ajude äravoole Äh, nendest riikidest, kus äh, tööpuudus on eriti kõrge, rännatakse nendesse, kus tööpuudus on madalam. Äh, sellel probleemil on loomulikult ka teine külg, rändel võib olla hea külg ka nende jaoks, kes siis saavad niimoodi oma elujärge parandada, kui nad ei näe oma kodumaal võimalust tööd leida või, või töö, töökohti luua. samuti ei tohi Äh, me äh, jäta noortele muljet, et need praktikavõimalused, mida neile pakuvad, äh, tagavad neile kindla töökoha. me ei saa pakkuda sellist õiguslikku kaitset noortele, me ei saa neid kaitsta tööandjate eest. me peame üritama neid kaitsta tööandjate eest, kes üritavad noori ära kasutada ja ei paku neile korralikult pidevat töökohta Äh, aga samas ei tohi jätta muljet, et igasugusele praktikale peab kohe järgnema kindel töökoht, me peame lihtsalt nõudma, et see praktika oleks kvaliteetne, et noored tõesti saaksid tõelisi oskusi, mis parandavad nende väljavaateid tööturul. Äh, tööandjad, tööandjaid tuleb samuti julgustada kaaluma Äh, selliseid praktikaid kui teatud investeeringud äh, sotsiaalkindlustussüsteemide ühtlustamine, vanaduspension ja nõnda edasi, see on samuti üks teema, millest tuleb kõnelda. Äh, see aitab samuti parandada kaitsetaset. parlamendi pädevuses ei ole Äh, tasuta üldhariduse tagamine kõigile. Äh, need ettepanekud, kus palutakse, et e-, eelarves ei tehtaks kärpeid, sellised ettepanekud minu arvates on ka mitte väga realistlikud äh, need olid siis need muudatused, mis tekitavad võib-olla kõige rohkem probleeme ma olen juba kohtunud variraportööridega, meil toimus siis esimene kohtumine ja sellel kohtumisel arutasime juba esimesi võimalikke kompromisse, möödunud nädal, järgmisel nädalal toimub meil järgmine kohtumine ning ma loodan, et meil kõigil me kõik hoolitseme selle eest, et raporti tekst ei oleks liiga pikk, et ta oleks kõigile arusaadav ning et ta peegeldaks äh, siis äh, kõigi huvipoolte äh, seisukohti. ma usun, et meil õnnestub saavutada kokkulepe, mis läheb kaugemale siis erakonna joontest, aitäh. aitäh. Evelin Regner. ma tänan. suur tänu Johannale seni tehtud töö eest. nagu ta ütles, meil variraportööride kohtumine on juba toimunud, aga see ei sujunud päris hästi. me loomulikult ei ole veel lahendanud kõiki vastuolulisi küsimusi. kui ma nüüd, enne kui asun üksikute muudatusettepanekute juurde ja ettepanek, muudatusettepanekute plokkide juurde Eh, tahaksin rõhutada, et möödunud nädalal täiskogul me võtsime vastu resolutsiooni, kus väga sõnaselgelt öeldi, et noorte hulgas valitsev tööpuudus on võimalik eh, lahendada vaid makromajandusliku raamistiku kaudu eh, alles siis, kui struktuurilised probleemid on käsitlemist leidnud ja majanduses põhimõtteliselt on muutused toimunud, on võimalik ka lahendada noorte tööpuuduse probleem. mina pärinen riigist, kus aastal kaks tuhat kaheksa, kui kriis algas, me kohe kasutasime aktiivseid tööturumeetmeid, võitlesime noorte tööpuudusega, mis tollal eh, päevast päeva lausa kahekordistus ja eh, tähtis on, et see raha, mis meil on, oleks kasulikult ära kasutatud just noorte tööpuudusega võitlemiseks. ma usun, et siin on palju õppida Euroopa Liidu tasandil veel. Eh, tahaksin rääkida nendest muudatusettepanekutest, mis on suurepärased eh, Äh, siis äh, üks grupp on selliseid, kelle eest tuleb veel vaeva näha ja kokku leppida ja siis on sellised muudatusettepanekud, äh, kus me ka ettevõtetele paneme vastuse selle probleemiga võitlemisel ja samuti haridusasutused, kohalikud omavalitsused ja sotsiaalpartnerid on samuti meie tähelepanu all. ma arvan, et et selles valdkonnas meil õnnestub meie muudatusettepanekud koondada. Eh, need on need muudatusettepanekud, mis puudutavad kõiki osapooli, kes peaksid oma osa etendama. ei saa öelda, et Euroopa Liit või liikmesriik on kõige eest vastutavad. Eh, tulemusi õnnestub saavutada ainult siis, kui toimub korralik koostöö ja kõik võtavad omale vastutuse. ma pean väga tähtsaks neid muudatusettepanekuid mis räägitavad täiendavatest rahalistest vahendust. kakskümmend üks miljonit eh, eurot eh, on eh, mõistlik summa. ja ma arvan, et selle summa eest tuleb meil seista. ja nüüd see duaalne koolitussüsteem, kahese koolituse süsteem, ka see on tähtis ja me peame mõtlema keskpikale perspektiivile ja pikemale tulevikule ja mitte koondama tähelepanu äh, kohe äh, vahetutele efektidele. ja lõpetuseks sotsiaalpartnerite teema. Äh, nemad Äh, tuleks kaasata konstruktiivselt ja tuleb ka neile vastutust delegeerida. ja lõpetuseks need muudatusettepanekud, millega mul on probleeme. Äh, töökohad ja kvalifikatsioon ja nende äh, omavaheline sobimatus. tähtis on, et me ei nihutaks vastutust Äh, valedesse kohtadesse. tähtis on, et ettevõtete juhidki oma vastutust kannaks ja neil tuleb seda meelde äh, tuletada ja ajude äravool, veel üks tähtis teema, aga siin ka tuleb vaadata, et me üle ei pingutaks. Äh, ja kvalifikatsioonikaardid, viimane teema. ning ka töötavad noorte vaeste problemaatika. igatahes ma loodan, et koos varjaportööridega meil õnnestub ära teha konstruktiivne töö ja asjad kõik õigetel alustel järgmisel nädalal panna. härra Romeva ja siis härra Blanc. Muchas gracias. En primer lugar, <clears throat> disculparme porque la semana pasada. Suur tänu. kõigepealt ma vabandan. möödunud nädalal variraportöörid istusid koos aga äh, mul ei õnnestunud osaleda, Strasbourgis oli raske erinevaid üritusi äh, kuidagi koordineerida, vabandan, et ma kohal ei olnud. Äh, samas olid seal arutlusel väga tähtsad küsimused, aga mõned jäid ka lahtiseks. mul on üldiseid märkusi. tähtis on kõigile meenutada üldist konteksti, makromajanduslikud meetmed ja nii edasi, me ei tohi unustada eh, seda eh, üldpilti. Eh, tegemist on noorte emantsipatsiooni teemaga, tegemist ei ole lihtsalt majanduslike meetmetega, mis noored peavad kuidagimoodi aitama tööturule. ei, see on hoopis laiem temaatika. ma olen nõus probleemide kirjeldusega. ja selge on see, et mõnede probleemide lahendamiseks ei saa kavandada konkreetseid meetmeid. kõlasid ka mõned väga huvitavad ideed, aga nüüd ma tuleksin konkreetsete teemade juurde. on kaks küsimust, mis minu fraktsiooni jaoks on olulised, mis tuleks ka sisse panna. Need on struktuurilised küsimused. kõigepealt eh, kaitsemeetmed. kui tehakse investeeringuid selle nimel, et noored tööd leiaksid siis peaks see defitsiidi kriteeriumist memorandumites välja jääma. see on midagi, mida Euroopa Liit peaks arvestama. seesugused investeeringud ei tohiks kajastuda kuskil eelarve puudujääki arvestades, need on kaitsemeetmed ja need peaksid olema eraldi seisvas rubriigis. nüüd järgmine teema noorsoo tööhõive algatus, ka seda ei tohiks me siit välja jätta. meil on vaja abiprogrammi, et need riigid, kus noorte tööpuudus on üle kahekümne viie protsendi, saaksid kohe reageerida, luua juurde töökohti vähemasti kümme prot-, protsenti eh, noortest, kes on töötud, peaksid saama nii kohe töökoha. Ehm, need on asjad, mida me saame teha ja Euroopa Parlament peab sellele tähelepanu juhtima. Eh, need eh, muudatusettepanekud, millest ma nüüd räägin, ei ole ilmtingimata meie fraktsiooni muudatusettepanekud ja peab ütlema, et me ei ole nendega eriti rahul. nimelt tööturg ja noorte töövõimelisus, noorte oskused, eh, mis ei vasta tööturu nõuetele. Eh, eh, olgem siin väga ettevaatlikud, kui me seda teemat käsitleme, neid seoseid loome, sest see on üks väga libe pinnas. ma kardan, et me siin ei ole õigel teel ja oht on ka selles, et liiga palju äh, pööratakse tähelepanu ka ettevõtete maksusoodustustele. Äh, võib ju olla, et nii on noored äh, rohkem tööhõive nii-öelda võimelised, nii on neid parem tööle võtta, aga see ei ole võib-olla õige tee juhtub nii, et noored saavadki töökoha, aga Äh, nende lepingutingimused äh, on viletsad. Äh, kvaliteet on ka see, mille tuleb rõhku panna, me tahame kvaliteetseid töökohti, korralikke töökohti, sest me tahame ka ebakindluse vastu tööturul ju võidelda ja me tahame vältida seda, et noored saavad töökoha ainult paariks kuuks ja seda väga rasketel tingimustel. sellegi peale peab mõtlema, kui me üritame siin leida kompromisse. aga ma usun, et lõppkokkuvõttes meil õnnestub äh, saavutatud tekst, millega kõik rahule jäävad. aitäh, äh, Philippe Boulon. ja äh, enne siiski Nadja Hirš suur tänu kõigepealt. ma tahaksin tänada raportööri. mina arvan, et see Strasbourgis toimunud esialgne arutelu oli väga konstruktiivne. üsna kiiresti me suutsime eh, välja kujundada positiivse lähenemisviisi. ma olen päris kindel, et samamoodi jätkub töö ka tulevikus selle teemaga. jah, need lühiajalised meetmed ja pikaajalised meetmed eh, võitluses noorte tööpuudusega. Eh, no lühiajalised meetmed peavad olema tõhus signaalide saatmise viis, see on raha, mille me peame tegema kättesaadavaks Euroopa Liidu tasandil ja sellega saab rahastada mõningaid kohapealseid algatusi ja luua need esialgsed struktuurid, aga olgem ausad. on struktuursed põhjused, miks meil noorte tööpuudus valitseb, nii et kui me mõtleme pikema perspektiivi peale, siis on vaja ikkagi minna äh, reformide teed liikmesriikides. tähtis on, et meil oleks hea haridus, hea väljaõpe, nii nagu see on korraldatud Austrias ja Saksamaal. aga seda loomulikult ei saa üle võtta öö, muutmata kujul üle piiri, on ikkagi vaja üle võtta need süsteemid, mis hästi sobituvad liikmesriikide oludesse ja lähevad vaat kokku liikmesriikide eripäraga. ja veel paar asja, mida ei tohi unustada. miks on noored töötud? üks põhjus on, et nad on vara kukkunud välja koolist, haridussüsteemist eemale jäänud ja loomulikult selliseid noori on vaja aidata teistsuguste meetmetega kui öö, neid noori, kes on juba ülikooli lõpetanud. nii et siin on vaja diferentseeritud lähenemisviisi ka liikmesriikide tasandil, kõik sõltub ikkagi noore isiklikust äh, seisundist. ja võib-olla liikmesriigid peaksid mõtlema programmide koostamise peale regionaalsel tasandil. ma ei usu, et oleks võimalik äh, välja töötada mingi ühtne Euroopa programm, see lihtsalt ei vastaks äh, sellele väga eripalgelisele reaalsusele, mis meil on. peame olema siin ettevaatlikud. Äh, me tegime ka oma poolt mõned äh, muudatusettepanekud, mobiilsus, siis see nõudluse ja pakkumise vaheline erinevus. ma ei suhtu sellesse nii negatiivselt. me räägime sellest, et head inimesed lahkuvad meilt. jah, kui nad tööd ei leia, siis on see lahkumine põhjendatud. on põhjendatud see, kui nad lähevad teise liikmesriiki ja on seal mõnda aega ja võib-olla nad siis abielluvad ja jäävadki sinna. või kui nad tagasi tulevad, siis nad toovad kaasa oma uued teadmised ja võrgustikud ja see on väga tähtis majanduse arenguks ja nii tekib ka töökohti juurde. nii ei peaks alati kaeblema ajude äravoolu pärast, et head ja paremad inimesed lähevad ära. mõelgem äh, selle peale, kuidas edasi liikuda tõelise Euroopa ühtse tööturu suunas ja kui siis öeldakse, et keegi ei tohiks oma koduriigist lahkuda, siis see ei ole sugugi vastuvõetav. ja meie muudatuste panekud ongi sellesuunalised, tuleb kaaluda igasuguseid muidki võimalusi. näiteks tuleb eh, toetada noorte sõltumatut, sõltumatust. ja eh, füüsilisest isik-, niisugust ettevõtet, kelle ettevõtlus kuue kuu pärast koost laguneb. Äh, jah, äh, ka nende peale peab mõtlema, samas on meil noori, kellel interneti abil äh, on väga palju saavutanud ettevõtluse vallas ja neid tuleks aidata. jah. see eelarve puudujäägi teema, me peame mõtlema Äh, selle peale, et kui mingeid meetmeid, mida rakendatakse, äh, lahutatakse eelarvelistest vahenditest, mis iseloomustavad ja arvutusest, mis iseloomustavad puudujääki, siis siin me peaksime olema ettevaatlikud. me ei saa kõike ühte patta panna. Äh, sest ja siin võidakse äh, liikmesriikides ka hakata kuritarvitama seda võimalust, midagi võidakse deklareerida kui investeeringuna noorte tööpuudusesse. aga tegelikult ta seda ei ole. peatähtis on, et raha kasutataks efektiivselt. nii et me loodame kompromissettepanekuid sõlmida ja ma usun, et lõppkokkuvõttes saab raport olema suurepärane. Äh, aitäh, Philippe Boulon. kas keegi veel soovib sõna võtta? ei, niisiis, Philipp, palun. aitäh, esinaine, tahaksin tänada raportööri, et äh, tal on tõesti selline äh, äh, pakiline ja oluline teema, millega tegeleda ning äh, see, mida raportöör ütles ning äh, mida ütles ka proua Reegner, kattis juba kõike seda, mida on võimalik teha, ma arvan, et me peame kõiki äh, ära proovima, et noori aidata, noored on tõesti väga katastrofaalses olukorras, me peame mõtlema Euroopa tulevikule, ma ei hakka kordama seda, mida juba öeldi, tahaksin rõhutada vaid kolme-nelja asja mis tulevad välja esitatud muudatusettepanekutest. kõigepealt, et tuleb äh, halduslikku poolt tööd otsivate noorte jaoks lihtsustada, võib-olla äh, tuleks välja töötada selline ühtne kontaktpunkt, samuti tuleb hoolitseda selle eest, et need äh, struktuurid, mis neid noori vastu võtavad, Äh, ei oleks äh, ainult sellised kontakt, kontaktpunktid, kus pakuvad, pakutakse välja ühte või teist töökohta, vaid kus arvestatakse ka nende noorte sotsiaalse, meditsiinilise taustaga. tihtipeale on tegemist tõesti noortega, kellel on väga raske leida tööd ning äh, võiks olla sellised struktuurid, mis neid no, noori aitavad, aitavad neil näiteks saada juhiloa abistavad neid tervisekindlustuse vallas ja nõnda edasi Äh, aitavad neil saada koolitused ning sellised äh, struktuurid äh, vajavad ka liikmesriikide poolset rahalist toetust. lisaks siis nendele tavalistele traditsioonilistele töö otsimise struktuuridele, mis meil on, lihtsalt need nimekirjad töökohtadest, mida noortele välja pakutakse samuti tahaksin rõhutada seda, et me peaksime noortele pakkuma tõesti välja maksimaalselt palju võimalusi, kas siis vabatahtlik praktika või tasuline praktika. me peaksime hoolitsema selle eest, et see praktikaperiood äh, Äh, oleks tõesti kutsealaste kogemuste oma, äh, oskuste omandamise periood ja et me ei väheväärtustaks selle perioodi tähtsust, ütleme neile, et neil ei ole olnud mitte mingi, nendel ei ole mingit töökogemust, sellepärast et nad ei ole kunagi kuskil tööstanud, me tõesti peaksime väärtustama isegi neid lühikesi kutsepraktika perioode, äh, sellepärast et see aitaks noori. samuti tahaksin öelda, et Äh, kutsepraktika ja õppimine ja praktika vaheldumisi äh, on sellised asjad, mida tuleb soosida. Ehm, me peame ka äh, kõiki neid võimalusi reklaamima, kasutama selleks äh, mitmesuguseid võimalusi, näiteks ka seda sotsiaalettevõtluse programmi, äh, innovatsiooniprogrammi rahastamise läbi ja peame toetama neid noori, kes tahavad luua oma ettevõtteid tegemist on teemadega näiteks, mis selles piirkonnas, kus mina pärit olen, on täiesti tundmatud, inimesed ei tea nendest midagi Äh, ja kuus miljardit eurot äh, on selleks, sellel aastaks äh, eraldatud, tegemist on aga siiski niisuguse naeruväärse summaga, kui vaadata, kui tõsine probleem on ja kui palju on vaja selleks, et aidata noortel töökohti leida. ja veel üks oluline punkt minu arvates, on vaja ka jõuda koolidesse ja see on ka üheks äh, Äh, kahe, strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärgiks tuleb vähendada koolist väljalangenute arvu, äh, tuleb äh, pöörata tähelepanu nendele võib-olla sellistele ebakindlatele struktuuridele, mis on seotud haridusega. ja meil on vaja siis ka kooli ja, ja kutsealast haridust rohkem siduda nii et, et äh, on sellised noored, kes on, äh, kes võivad koolist välja langeda või kes juba on välja langenud, siis tuleb äh, pakkuda ka neile võimalust leida töökohta. tihtipeale on tegu just noortega, kellel on kõige tõsisemad sotsiaalsed probleemid, kellel ei ole ei vaimseid, sotsiaalseid ega rahalisi võimalusi näiteks mobiilsusest, mobiilsusest kasu saada ja nendele on vaja leida ko ko koolitus ja töökoht kuskil nende elukoha läheduses Äh, tuttavas keskkonnas, selleks et see ole, nad tunneksid ennast turvaliselt ja see kõik oleks neile ka säästlikum. niisiis, meil on vaja jõuda ka koolideni ja luua siis side kooli ja tööelu vahel, meil on vaja sellised stru-, selliseid struktuure, mis tõesti tea-, mõistavad, millised on need konkreetsed vajadused koha peal, äh, me peame aitama noortel jõuda töökuru, tööturule ja hoolitsema selle eest, et nad koolist välja ei lange. aitäh! ja nüüd annan sõna raportöörile, aga enne äh, äh, ütleksin midagi, millele ma juba viitasin, kui ma teie raporti eelnõu tutvustasin. Äh, tegemist on algatusraportiga. ja nagu ma ütlesin, me iga päev Äh, kuuleme uutest algatustest äh, noorte töö äh, hõive edendamiseks, aga kahjuks olukord muutub järjest tõsisemaks, kuigi neid algatusi tuleb järjest juurde. täna esitas volinik Andor teatise, mis puudutas siis ka noorte tööhõivet ning seal mainitakse äh, äh, kõiki neid algatusi, mis selles valdkonnas juba on. Äh, täpselt samuti mainitakse neid juunikuise ülemkogu järeldustes, nii et, et jääb, jääb mulje, et need, nende ettepanekutest mingit suurt tulu ei tule. niisiis ma arvan, et see algatusraport käsitleb väga laialdast teemat ja et see, selleks, et sellel oleks lisaväärtus, äh, on äh, ja nagu ma ütlesin, tegemist on teemaga, mis on inimesi tõesti aktiveerinud, äh, muudatusi on kolmsada kolmkümmend üks, aga väga oluline on, et see raport keskenduks siis kolmele-neljale olulisele sõnumile Äh, selles oleks siis äh, selle raporti lisaväärtus praegu käimasolevates aruteludes ja lõpetuseks te rääkisite siis äh, palkadest. antud hetkel me viitame kogu aeg siis sellisele väärikale tööle ja väärikale palgale ja Ähm, ja mitmed äh, valitsusvälised organisatsioonid on juhtinud meie tähelepanu äh, sellele, et selle äh, inimväärse palga teemaga tuleb edasi minna. sellepärast, et meil on praegu tekkinud olukord, kus meil on küll inimesed, kes töötavad, aga on endiselt vaesed. niisiis, see on ka üks oluline teema. kui me näiteks räägime kas või kutsepraktikas eks me näe, mis äh, saab Euroopa Komisjoni äh, algatusest või sellest kutsepraktika raamistikust. me arutasime seda, kui me proua Turuneni raporti vastu võtsime ja äh, arutasime siis ka seda kutsepraktikat ja et kutsepraktikat ei kasutataks kui sotsiaalse dumpingu vormi. ei ole vaja, et iga praktikant saaks miinimumpalka et ta saaks, on oluline, et sa saaks väärikat palka. ja kui te ei taha talle maksta korralikku palka, siis tal peaks olema mõned muud hüvitused või asjad me me peame Äh, arvestama sellega, et kutsepraktika toimub teatud tingimustes, aga kui see praktika äh, äh, selle praktikaga seoses peab siiski tõstatama ka palgaküsimuse, sest et praegu näib, et tegu on uue ekspluateerimise viisiga komisjon sõna ei soovi, niisiis annan uuesti sõna proua raportöörile. aitäh. tahaksin tänada esinaist. ja vastaksin kõigepealt teie sõnavõtule, et tõepoolest, mis puudutab noort noorte teemalisi algatusi, siis neid on üha rohkem. Äh, võib-olla äh, võiks isegi öelda, et headest algatustest ei ole ju kunagi küllalt, aga aga see töö, mida mina oma raportiga olen teinud, on viinud mind äh, selleni, et ma olen mõelnud siis pikaajalistele lahendustele ja samas äh, olen ma üritanud selles raportis ka näidata äh, seda probleemi mitmel tasandil. olen üritanud näidata, et kõik osapooled ja liikmesriigid, regionaalsed äh, institutsioonid, nagu proua Hirš, Hirš neile viitas, Äh, kõik need äh, peavad osalema võitluses noorte tööpuudusega. ma ei kujuta ette, kuidas saab äh, vähendada noorte tööpuudust väga kiiresti, aga ma loodan, et, et üsna peatselt siiski need tööpuuduse määrad hakkavad vähenema. Kreeka, kus olukord on kõige tõsisem, Äh, seal on tegelikult äh, tööpuuduse äh, kasv vähenenud ja mitte tööpuudus ei ole kasvanud. aga loomulikult on veel Kreekal ja teistel väga palju ära teha selleks, et saavutada näiteks Austria tase. siin räägiti väga palju ka väärikast palgast. mina olen selle poolt, et kõik saaksid tõesti sellist inimväärset palka oma tehtud töö eest ja olen nõus teiega, et kutsepraktika äh, peab olema tasuline, me oleme äh, neid arutelusid juba pidanud, äh, kui me proua Fontaine'i raportist kõnelesime. ning selline praktika tõesti peab olema tasuline. aga siin Euroopa Parlamendis me peame rõhutama et me ise ei ole ka päris ausad, sest et mitte kõike siin ei maksa oma assistentidele päris korralikku palka. nii et, et võib-olla tuleks alustada iseendast. võib-olla peame arutama seda, milline peab olema assistendi palk Äh, kas see palk peaks vähemalt suutma katta nende reisikulud esimestel kuudel. Äh, praktika ei tohiks äh, olla sünonüümne noorte ekspluateerimisega, selles osas, proua esinaine, olen teiega nõus, sellepärast et kui see praktika kestab juba rohkem kui ühe aasta, siis sellest peaks ju automaatselt saama tööleping ja ma arvan, et kui keegi on juba aasta aega töötanud, siis tal on piisavalt kogemusi selleks, et ta saaks ka tõeliseks töötajaks. niisiis me peaksime alustama sellest, et lööme korra majja oma institutsioonis ja siis hakkame teistele ettekirjutusi tegema Äh, mis puudutab nüüd neid puudujääkide arvestamist, siis ma olen nõus äh, Nadja Hirši seisukohaga, meil tuleb olla äh, arukad. sellepärast, et kõiki vahendeid liikmesriikides ei ole päris korralikult kulutatud, näiteks Poolas, minu kodumaal möödunud kuul tööminister äh, avaldas ähm, mõned äh, programmid, mis on suunatud noorte olukorra parandamisele tööturul ja ma loodan, et need äh, on ka edukad. Äh, mis puudutab nüüd füüsilisest isikust ettevõtjate tööd, millest kõnelesid variraportöörid, siis tihtipeale on tegu Äh, ebakindlate töölepingutega. mina oma raportis üritan rõhutada, et me soovime edendada füüsilisest äh, isikutest, äh, füüsilisest isikustest ettevõtjate tegevust, tahame edendada ettevõtlust. mitte kõik ei ole palgatöölised ja Äh, äh, mõned inimesed tahavad töötada omaette, olla ise ettevõtjad. niisiis äh, tahaksin siis välja töötada siis sellise lähenemine, mis oleks vastuvõetav kõigile, edendada siis seda füüsilisest isikust ettevõtjaks olemist ja ka niimoodi raskest olukorrast välja tulla aidata ja olen nõus ka sellega, mida ütles härra Boulan, see seos koolide ja tööturu vahel on äärmiselt oluline. Äh, äh, kvalifikatsioonid äh, peavad olema kohandatud tööturu nõudmistele. ma olen juba korduvalt kõnelenud sellest, kui oluline on kutsesuunitlus, kutsenõustamine Äh, selleks aga on vaja suurt koostööd näiteks ka regionaalsel tasandil, sageli noored, äh, kes ei suuda langetada otsust oma tulevase töökoha kohta, ei ole äh, päris hästi kursis või ei, ei oma ettekujutust, millises sektoris nad üleüldse peaksid tööd otsima, nii et, et hea kutsenõustamine aitaks kaasa äh, neil inimestel paremaid valikuid langetada. niisiis me peaksime suunama need inimesed siis uute tuleviku töökohtade suunas. kui ma midagi ära unustasin, siis ma vabandan, aga me oleme, aga me kohtume veel palju kordi variraportööridega ja siis on meil võimalus äh, Äh, leida lahendusi, äh, äh, mis oleksid vastuvõetavad kõigile ning eelkõige vastuvõetavad neile, kes soovivad parandada noorte olukorda, kes soovivad, et noortel oleks rohkem tööd ja ma unus-, ai, ma unustasin mobiilsuse. ma olen seda küsimust tegelikult juba varem maininud mina ei ole äh, väga suur mobiilsuse toetaja, ma ei toeta seda, et minnakse välismaale. Äh, väga äh, raske ja valuline on näha, kuidas noori kutsutakse üles kodunt lahkuma töö otsimisel. Euroopa tööturg on selline, nagu ta on. see ja võib-olla ei ole just kõige halvem see, kui noor töö otsides läheb oma kodumaalt ära. mina esindan riiki, kes on äh, vägagi kujukas näide sellest, kuidas noored ära lähevad, ligemale miljon poolakat elab tänapäeval Suurbritannias väga paljud poolakad on Iirimaal, madalmaades ning nad on lahkunud Poolast sellepärast, et neil ei ole Poolas õnnestunud tööd leida. tänaseks on olukord natukene muutunud. noortele, noored ei kiirusta enam nii väga lahkuma, Nadja Hirš kirjeldas väga hästi nende olu, noorte olukorda, kes lähevad lihtsalt välismaale selleks, et saada uusi kogemusi, uusi oskusi ja, äh, ja seda selleks, et, et äh, hiljem tagasi tulla ja ära kasutada siis neid äh, kogemusi oma kodumaa majanduse heaks Äh, tahaksin teid siis tänada teie soovituste ja äh, nõuannete eest ja ma loodan, et meie koostöö on viljakas, aitäh! aitäh ja edu muudatus, kompromissmuudatusettepanekute väljatöötamiseks, mida me arutame kaheksandal juulil. nüüd oleme jõudnud äh, meie päevakorra viimase punktini. käsitleme nüüd siis meie komisjoni arvamust äh, härra Prusti raporti kohta, see raport koostatakse ITRE komisjonis ning teemaks on äh, algatus kaas kaks tuhat kakskümmend, tegemist on komisjoni teatisega, mis puudutab tegevuskava konkurentsivõimelise autotööstuse toot-, loomiseks. annan sõna meie raportöörile Birgit Siipelile, et ta tutvustaks oma arvamuse eelnõu. palun, raportöör, teil on sõna. ja, vielen Dank, ich darf mich auch vor allem zunächst. suur tänu. ma kõigepealt tahan avaldada tänu et te andsite võimaluse seda päevakorrapunkti koosoleku lõpus käsitleda, et ma saaksin ise seda tutvustada. ma igati toetan komisjoni algatust, sest äh, kriisi ajal sai selgeks, et kuigi finantssektor on oluline, teenustussektor on oluline, on tööstuslik alus paratamatult hädavajalik. autotööstusel on eriline roll selles kuna autotööstuses on kaksteist miljonit otsest ja kaudset töökohta, ma peaaegu vääratasin, et tahtsin öelda kaksteist tuhat, kuid neid on tegelikult kaksteist miljonit, sest on väga palju ka firmasid, kes on tarnijateks autotööstusele. ja olulised on ka erainvesteeringud, tagamaks selle tööstusharu konkurentsivõime, kuid läbi uuendustegevuse me tahame tagada kestlikud töökohad ja sellele küsimusele me pöörame suurt tähelepanu tööhõivekomisjonis ja sel põhjusel me oma arvamuses räägime ainult kaudselt autotööstuse tuleviku potentsiaalist me ei keskendu niivõrd võimalustele, vaid selles sektoris töötavate inimeste väljakutsetele, sest see sektor pidevalt areneb edasi. oleme teadlikud sellest, et uued väljakutsed seoses energiatarbimisega on probleemiks, sellega seoses siis sõidukite kaal muutub oluliseks ja ka restruktureerimine on hädavajalik, kuid samas on oluline, et restruktureerimine viiakse läbi õigel viisil ja et toimub ka äh, töötajate teavitamine ja nendega konsulteerimine. sest varasemad kogemused on näidanud, et konsulteerimine on äärmiselt oluline mitte ainult selleks, et tagada ka korralik ümberõpe, vaid et ära kasutada ka töötajate kogemused autotööstus on väga tihedalt seotud Euroopa Liidus ja seetõttu oleks hea, kui restruktureerimise jaoks kehtestatakse äh, üle-euroopalised miinimumnõuded, mis kehtiksid mitte ainult äh, tootvale tööstusele, vaid ka töötajatele ja selles kontekstis on oluline roll täita ka globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondil. selle mõju on olnud väga positiivne ja loodetavasti EBSCO nõukogus leitakse lahendus, mis oleks vastuvõetav kõikidele osapooltele. autotööstus kui selline on väga paindlik, kuna ta pidevalt seisab silmitsi uute väljakutsetega, seega äh, oskuste, pädevuste arendamine äh, on teema, mida me peaksime toetama ja sellega seoses tunnustame seda, et äh, komisjon on teinud ettepaneku moodustada Euroopa autotööstuse oskuste nõukogu, sest me peame mõtlema sellel, äh, millised oskused on hädavajalikud autotööstuse töötajatele, et nad suudaksid äh, toime tulla eesseisvate väljakutsetega ja täiendkoolitus on selles kontekstis äärmiselt oluline ja liikmesriigid peaksid seda arvestama ka oma tööhõivekavade koostamisel ning peaksid ette nägema ka vajalikud meetmed äsja kuulsime, et me peaksime käsitlema ka liikuvuse temaatikat, olenemata sellest, kuidas me seda käsitleme, me mõistame, et on oluline, et töötajad oleksid teavitatud oma õigustest ja kohustustest ja samas me ei tohi unustada ka piiriülest mõõdet. et eh, kõik need aspektid ei ohustaks eh, töötajate eh, plaane eluks. kuna tegemist on arvamusega, siis see tähendab seda, et tähemärkide arvul on piiratud ja meil on teatud nõuded kehtestatud arvamuse pikkusele kolleegid võib-olla soovivad muudatusettepanekud esitada, et seda teksti sisu tihedamaks muuta ja loodetavasti me suudame selle vastu võtta äh, vastutava komisjoni jaoks. suur tänu. aitäh, Veronika Lopedeve. me, que aunque sea solamente de opinión, es muy importante. Eh, suur tänu tegemist on tõepoolest ainult arvamusega, kuid see arvamus on väga oluline meie komisjoni jaoks ja on äh, põhimõttelise tähtsusega ka autotööstuse tuleviku jaoks Euroopas. see on oluline just selle tööstusharu jaoks, kuid sellel on tähtsus ka paljude teiste tööstusharude jaoks, kuna äh, see arvamus on väga laiapõhjaline ja sellel on ka mõju majanduse teistele sektoritele ma tean, et arvamuse koostajal on olnud arvamuse koostamiseks väga vähe aega kuid sellegipoolest on ta suutnud välja tuua kõige tähtsamad aspektid, äh, keskendus sellele, kuidas tõsta konkurentsivõimet Euroopas, äh, kuidas keskenduda autotööstuses äh, tippsaavutustele, kvaliteedi tagamisele, et eristuda oma toodetega teistel turgudel. kui me räägime investeeringutest tehnoloogiasse ja uuendustegevusse, siis meil on vaja häid oskustöölisi. ja selles kontekstis on oluline, et äh, saaks kasutada Euroopa Sotsiaalfondi töötajate ümberõppeks, et tõsta nende oskuste ja teadmiste taset me kõik arutasime, kuidas saada vahendeid Euroopa Sotsiaalfondist, aga võib juhtuda, et selles fondis ei ole piisavalt rahalisi vahendeid kõikide sektorite abistamiseks, kuid samas on oluline äh, soodustada ka töötajate endapoolset ümberõpet. teine küsimus on, kuidas tagada juurdepääs rahalistele vahenditele autotööstusel äh, kosmeprogrammi raames ja strateegia kaks tuhat kakskümmend raames ja Koosme programm aitaks leida rahalisi vahendeid mitte ainult VKE-dele, vaid ka suurematele ettevõtetele, kes on abikõlbulikud. raportöör äh, rääkis juba sellest, äh, mis juba sisaldub tema raportus ja see puudutab restruktureerimist. ja juba härra Sirkase raporti puhul me rääkisime ka ootustest. ja ka selles kontekstis on see oluline küsimus. ma tooksin teile näite eh, minu oma kodupiirkonnast, koduprovintsist, Aragonist, kus on piirkonna suurim eh, ettevõtja General Motors, mis on üks konkurentsivõimelisemaid Euroopas ja nagu ka teistel autotöötajatel oli ka sellel firmal probleeme ja möödunud aasta aprillis saavutati ettevõtte ja tema töötajate ning ametiühingute vahel oluline kokkulepe. ja sellega anti teada eelseisvast restruktureerimisest ja tänu sellele meil õnnestus kaitsta töökohti et peeti kinni ka äh, vastavate töökatkestustest ja säilis ka öövahetus ja palgad külmutati käesolevaks aastaks ja järgmiseks aastaks ja vähendati preemiaid. kuid tänu nendele meetmetele ei kaotatud ühtegi töökohta ja see on väga hea viis äh, autotööstuses äh, restruktureerimisega kaasnevate muutuste ettevalmistamiseks ja ma loodan, et ka raportöör rõhub sellise kokkuleppe vajadusele, sest see on autotööstuse jaoks äärmiselt oluline. aitäh, kas teisi sõnasoovijaid ei on, ei ole? raportöör mainis äh, tööd, mida tehti härra Serkase raportiga äh, seoses ja äh, ka teised mainisid seda Te teate küll, kuidas komisjon äh, vastab nendele parlamendi ettepanekutele, on juba mitu kuud mööda läinud ja komisjon ei ole reageerinud äh, ning ähm, meil on ilmselt vaja Äh, ilmselt meile varsti teatatakse, et komisjon plaanib läbi viia mingeid äh, konsultatsioone, aga see ei ole sugugi mitte selline vastus, mida me niivõrd olulisele algatusele ootame. nii et, et võib-olla meie omalt poolt äh, peaks kasutama proua Siipeli raportit meelde tuletamaks komisjonile, mida me heaks kiitsime Alejandro Serkase raporti raames sest et me teame, et ka autotööstuses on restruktureerimine siis üks väga hea strateegia. annan nüüd aga sõna uuesti raportöörile, selleks et ta vaataks võib-olla proua Loppel-Fontanil ja siis võtame oma tööotsad kokku. ja, suur tänu. Äh, ka mina saan lühidalt teha ma tahan tänada teid teie kommentaaridest ja ma tõesti usun, et meil on võimalused ja ma olen äh, tänulikud ka sellele, selle eest, et te rõhutasite restruktureerimise tähtsust ja seda, kui oluline rõhutada ka koolituse ja ümberõppe aspekti. kui me räägime autotööstusest, siis äh, töökohal kvalifikatsiooni omandamine ja ümberõpe on need, mida on võimalik eraldi rahastada. kuid on olemas ka kutsekvalifikatsioonide raamistik ja selle raames on võib-olla vaja ka teatud oskusi ümber õpetada. ja me peaksime julgustama inimesi omandama uusi oskusi ja kvalifikatsioone. me rääkisime ka tarnijatest Äh, need on autotööstusega seotud tootmisharud ja ma ootan huviga arutelusid ja ma loodan, et sellest sünnib raport, mis annab rohkem mõtteainest, äh, kui siiani on võimalik olnud. tänan! hästi suur aitäh, niisiis muudatuste esitamise tähtaeg on teine juuli, vaatame need läbi viiendal septembril ja kompromisse vaatame kahekümne viiendal septembril ja hääletame järgmisel päeval, kahekümne kuuendal septembril ja ITRE komisjon avaldab oma arvamuse äh, siis oktoobris äh,. aitäh ja kohtume siis homme kell üheksa, kus meil toimub peaaegu täielikult hääletus niisiis võtke oma hääletuskaardid kaasa ja varuge kannatust head õhtut!